les conclusions de la conférence de donateurs qui se sont eilsesse doonorite konverentsi ähm, tulemustesse, kes on otsustanud eraldada kolm koma kakskümmend viis miljardit eurot ja äh, eriti toetame Euroopa Liidu otsust eraldada viissada kakskümmend miljonit eurot äh, Mali toetuseks. Need vahendid äh, on suunatud selleks, et Mali saaks käivitada Äh, jätkusuutliku taastamiskava ja reformikava, millest te kindlasti oma sõnavõtu jooksul ka räägite. see hea uudis äh, loomulikult on hea uudis ka väga äh, paljudele kohapealsetele pagulastele, keda on umbes nelisada viiskümmend tuhat praegu, see peaks parandama nende väga halba olukorda, kus vähemalt äh, neli miljonit Mali inimest äh, kannatab alatoitumise all. Ähm, inimõigused ja kodanikuvabadused on äärmiselt olulised. ÜRO äh, esindaja Adam Adjen, kes on rahva mõrvade vältimise komisjoni eriesindaja, on viidanud tähelepanu kohtuvälistele ähm, inimeste süüdimõistmistele, inimeste kadumisele, nii äh, äh, mässumeelsete kui ka äh, Mali sõjaväesse kuuluvate inimeste poolt viidatud kuritegudele ja on süüdistatud nii tuareegide kui ka teiste esindajad sellest, et nad on teinud mässumeelsetega koostööd Äh, Mali ametivõimud on arreteerinud äh, ajakirjanikke ja üks äh, Prantsusmaa ajakirjanik, kes on uurinud just nimelt Mali sõjaväe poolt läbi viidud inimsusevastaseid kuritegusid, saadeti maalt välja. olukord on inimeste seisukohast äärmiselt habras ja seab ka rahvusvahelise rahu äh, ohu, ohtu. Te võite meile loota, härra president, Euroopa Liit toetab teid äh, ja me pöörame eriti tähelepanu aga inimõiguste kaitsele kogu selles ettevõtmises, riigi ülesehitamisel. enne kui ma annan äh, sõna üle teile, tahaksime esitada kaks küsimust, üks puudutab rahvastiku lepitamise dialoogi, mis käivitati hiljuti kuidas te hindate selle esimesi saavutusi ja teine küsimus puudutab arengut. millised on teie vajadused, kõige tungivamad vajadused praegu ja mida tuleks teha selleks, et taaskäivitada Mali majandus? aga ma tahaksin nüüd viivitamatult sõna edasi anda härra presidendile, Mali ajutisele presidendile, härra Traorele Äh, härra president, teil on sõna. Euh. suur tänu. ma alustaksin sellest, et meil on väga hea meel, et täna hommikul teiega kohtuda saame. ja loomulikult on meil hea meel selle üle, et me saame teiega mõtteid vahetada nende probleemide üle, mis meie jaoks ja teie jaoks on äh, ühiselt murettekitavad. on tõsi, et olukord äh, Malis on loomulikult äh, Malit otseselt puudutav küsimus, kuid ei puuduta mitte ainult meid, vaid ka teisi Mali täna on äh, koht, kus peetakse praegu lahinguid äh, ja sõda jõudude üle, kes äh, kujutavad ohtu tervele tsiviliseeritud ühiskonnale, tervele tsiviliseeritud maailmale. sellepärast, et rahvusvaheline terrorism džihadistid, äh, äärmuslased on seadnud endale eesmärgiks ohtu seada maailmas valitsev rahu ja julgeolek. ja äh, on seatud äh, ohtu inimelu. Te olete kindlasti ähm, kursis sellega, mis ju toimus eile. doonorite konverents Äh, see kujutas endast äh, Mali majanduse taaskäivitamise esimest sammu. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal elas Mali läbi oma ajaloo kõige raskema kriisi, kõige raskema kriisi ühtse rahvusena. Äh, doonorid tulid kokku ja vastasid meie ootustele. Nad on ots-, üheskoos otsustanud eraldada kolm koma kakskümmend viis miljardit eurot Mali toetuseks. doonorriigid, äh, nende seast kuuendiku, äh, kuuendiku summa ulatuses on toetanud äh, siis seda projekti Euroopa Liit. see on äärmiselt oluline, arvestades seda, et Euroopa majandus on täna languses ja et kõik teie riigid Äh, kannatavad sotsiaalse kitsikuse all, mille taga on siis äh, majanduskasvu puudumine. Mali võib seega ennast pidada öö, äh, väga öö, õnnega koosolevaks riigiks, sellepärast et meil on meie naaberriikide toetus olnud, meie sõprade toetus olnud ja lisaks ka sellepärast, et see majanduse taaskäivitamise kava on äh, äh, uueks aluseks äh, meie rahvusele, kaasava demokraatiaga rahvuse alustalaks, demokraatliku ühiskonna alustalaks, kus kodanikkond on otsustanud ise oma saatuse haarata oma kätesse, uued kodanikud, kellel on loomulikult omad kohustused, aga ilmselgelt ka õigused kõik on mures Mali pärast. kõik on mõistnud, et Mali on tegelikult äh, ainult värav ega mitte äh, sihtpunkt äh, ohtlikele jõududele. see viissada miljonit eurot, mille on, mille on lubanud Euroopa Liit äh,, see liigutab meid lisaks sellele Libeeria sada miljonit dollarit või Sierra Leone poolt lubatud tuhanded sõdurid abijõuna. tegemist on kahe riigiga, kes alles äh, äh, väga hiljuti elasid ise läbi tragöödiad äh,. põhjust rõõmu tunda on veel. nimelt äh, Mali kriis on näidanud seda, et Aafrika võib äh, loota ühisele tulevikule ühistele jõupingutustele. ainult tänu nendele ühistele jõupingutustele saab Mali kiiresti tagasi pöörduda põhiseadusliku korra juurde. kogu selle kriisi aja jooksul on äh, Aafrika Liit äh, teinud koostööd rahvusvahelise üldsusega ja olnud äh, muutuste ja stabiliseerimise mootoriks. rahvusvaheline Äh, missioon Malis, MISMA äh, ja Aafrika Liit äh, ja, ja teised ja Euroopa Liidu missioonid on olnud väga olulised. Aafrika Liidu sõjaväed mobiliseerisid Mali kaitseks. ainult Tšaadist üksi tuli kaks tuhat sõdurit terve Aafrika, olgu siis tegemist prantsuskeelse Äh, inglisekeelse Aafrikaga, kõik said aru, araabiakeelse Aafrikaga, kõik said aru, et Mali probleem ei ole mitte ainult Mali probleem, vaid nende probleem. Mali on tulnud täna välja ohustsoonist. Aafrika toetas meid ja see on äärmiselt sümboolne. kuid ilma Prantsusmaa toetuseta, kes esindas rahvusvahelist üldsutead Euroopat Äh, ei oleks me täna siin, kus me oleme. ja me peaksime tänama teid kõiki. suur tänu äh, teie riikidele üksikult, suur tänu föderaalsele Euroopale. kuid loomulikult tänudest ei piisa selliseks et äh, teha au sellele toetusele, äh, mis meile osaks langeks. meie tõsine kriis peab, äh, on meile nii mõndagi, mõndagi õpetanud, me peame sellest kriisist tulema välja nii, et me suudame asju parandada meie riigi jaoks meil on vaja uut riiki, kus äh, meie kohalik võim ja keskvõim oleksid tugevamad kui varem ja sellepärast on üleminekuvalitsus teinud hinnangu, et äh, praegune vorm on kõige parem viis reageerida järgmitele, järgmistele probleemidele, kuidas jääda ühtseks, kuidas äh, säilitada ühtsus. Mali on ju tõeline vähemuste mosaiik. kuidas tagada see, et kõik etnilised grupid kõikides piirkondades Maalis tunneksid ennast Mali rahva ühtse osana? kuidas võrdselt ja õiglaselt jaotada kõikidele kodanikele Malis, Mali rikkuse võimalused? kuidas julgustada inimesi, kuidas toetada loovust Malis. ja seda äh, riigis, kus äh, enamus inimesi elavad veel maapiirkondades, mitte linnades. kuidas äh, tagada see, et vali-, et ähm, valijad suudaksid valituid paremini kontrollida? detsentraliseerimisel tsentraliseerimise reform on meie suuks olnud suur väljakutse juba üheksakümne teisest aastast. kujunesid välja uued piirkonnad, uued, uus valimiste süsteem, kuid riigiressursid jõudsid piirkondadesse väga-väga aeglaselt või ei jõudnud sinna üldse meie uus majanduse ta-, käivitamise strateegia, milles leppisid kokku meie partnerid, näevad ette seda et, et kolmkümmend protsenti äh, riigi vahenditest peavad minema regioonidesse ja omavalitsustesse. seni on see protsent olnud alla kaheksa protsendi. loomulikult kuidas saavutada riigis, kus tõhusus ei ole olnud äh, seni just kõige iseloomulikum? vastus. majanduse taaskäivitamise kava näeb ette täiendavaid meetmeid, mille eesmärgiks on konkreetsete tulemuste saavutamine ja vastutuskohustuse seadmine nende vahendite jaotamisel. me oleme oma kriisist palju õppinud. me teame seda, et me võime ise olla ohuks endale ja ka teistele. me teame, et Saheli piirkonna äh, haprus äh, võib äh, ükskõik milleni viia, sealhulgas konfliktideni ja kokkupõrgeteni organiseeritud kuritegelike organisatsioonidega. me teame, et praegused arengud ei ole tagasipööratavad ja me ei pea, tohi kunagi alla anda. me teame täna, Äh, kui olulised on rahu ja vabadus ja kui oluline see on meie kodanike jaoks. me teame seda tänaseks, et Mali, et meil ei olegi teist valikut. kui ennast kokku võtta äh, ja viia äh, asi lõpuni. me ei saa olla enam ehitatud savijalgadele sotsiaalsed nõudmised on liiga suured. meie noorsugu, äh, keda on meil ju äh, väga palju, on kannatanud äh, valitsuse otsuste pärast väga suur tööpuudus, eriti põhjaosas Äh, kus me näeme igasugust salakaubitsemist, sealhulgas ka relvade ja narkootikumidega. austatud parlamendisaadikud, ma tean, et äh, rahvusliku lepituse ja dialoogi küsimus huvitab teid ilmselt kõige rohkem. mis puudutab põhjaosa kriisi, siis selles osas ma olen alati öelnud, et meie valikmaalil on alati olnud Äh, dialoog, esimene valik. teine valik on alati olnud ka dialoog. meie kolmas valik on alati olnud dialoog. me oleme vaene riik. kuid äh, neid väheseid vahendeid äh, võiks kasutada paremini, kui äh, kui sõja vastu tuleks hoopis kuulutada välja sõda äh, nälja ja haiguste vastu seda raha ei tohiks raisata relvakonfliktidesse. Äh, Malis on välja kuulutatud moratoorium käsirelvade vastu Bamakos. Äh, see kirjutati alla mitte väga kaug-, kaugel äh, presidendi ametihoonetest. see oli rahvusvaheline kokkulepe, millega astuti välja kergrelvade leviku vastu. ärgem unustagem seda, et üheksakümne teisel aastal kirjutati see Malis alla, see oli eh, suur samm edasi tollal ja kahe tuhande teisel aastal alla kirjutatud rahuleping oli samuti suur samm edasi meie jaoks. üle eh, tuhhanded tuaregid ja araablased võeti äh, sõjaväkke tööle ametnikena või sõduritena ja sadu võeti äh, tööle avalikku sektorisse ilma äh, töökonkursiteta. ja nagu te teate, Mali tavaliselt avalikuks teenistujaks saa-, saamiseks peab läbima konkursi, avaliku konkursi põhjapiirkonnad, kust äh, need inimesed on pärit, on olnud eriti karmid selles osas. ja sellel põhjusel otsustas Mali äh, valida nende põhjapoolsete inimeste jaoks positiivse diskrimineerimise nii et äh, Mali probleem ei ole Tuaregi probleem, isegi täiesti demokraatlikus olukorras ei saa ju öö, äh, olla nii, et öö, äh, tulevahetus peaks asendama dialoogi. me ei saa, me ei saa öelda, et see on tuareegide probleem, probleem tekkis äh, pandedega, äh, sõjaväeliste rühmistustega. Nad on osa rahvusest, millega nad ei ole nõus. täna elab inim-, enamus nendest inimestest pagulaslaagrites, nad on haiguste ohvrid, sõltuvad toiduabist kuid väga paljud on mõistnud kümnendik Tuaregi äh, äh, üheksast kümme, äh, kümnest üheksa Tuaregi on sattunud Tuaregi mässuliste ohvriks, täpselt samamoodi nagu kõik teised. Tuaregid ei ole probleem tegemist on terroristidega. terroristidega, kes on salakaubitsejad. ja selles peitub see probleem. väga vähe räägitakse nendest inimestest, kes on hukkunud eksiilis, kes ei, ei võta vastu toiduabi äh, ei räägita nendest inimestest, kes on hukkunud enne seda konflikti puhkemist põhjaosaga. see, et segatakse sõjardid äh, äh, sadade tuhandete ohvritega segamini ei ole mõistlik. ja me peame selle välja ütlema. tuareegid, nagu teised vähemusedki, kes elavad äh, samuti põhjaosas, on kõik ohvrid sel-, sellisele ähm, terroristlikule te-, ähm, tegevusele. Tuua, Mali probleem ei ole tuareegide probleem. isegi nende sõjardite jaoks sauaiitide vabastusliikumine näiteks on olnud nõus dialoogi põhimõtetega ja desarmeerimisega. ja lisaks on esitatud uus äh, rahuettepanek läbi minu saadiku endise välisministri vahendusel, härra Riidi lahendusel, vahendusel. ja mõned teist on kindlasti äh, temaga kohtunud mis puudutab nüüd äh, tegevusi, meil on pidevalt uuendatav äh, nomaadide nimekiri, nii tuareegid kui ka teised Mali kodanikud ja äh, nemad ise haldavad seda nimekirja. ÜRO Inimõiguste Komisjon on samuti läbi viinud juurdluse Mali äh, sõjaväe äh, tegevuse kohta tsiviilkodanike suhtes. ja ma ei anna hinnangut. ma ei ütle seda, et tegemist ma kinnitan teile, et mitte kedagi ei ole sõjavägi mõrvanud. sellised kohtuvälised äh, tapmised oleksid meie kodakondsuse vastu, äh, meie põhiseaduse vastu. inimõiguste küsimus äh, ei ole mitte ainult osaks meie sõdurite koolitusprogrammidest, aga me ei ole kunagi istunud ka käed süles, süles selliste juhtumite avalikkuses tule, tulemise puhul, kus eh, tõesti sõjavägi on äh, süüdi olnud. kõik äh, sõdurid, kõik äh, tsiviilisikud, kes astuvad üle seadusest, allutatakse seadusele kõik need inimesed, kes rikuvad äh, Mali seadust, kes rikuvad rahvusvahelist äh, inimõiguste alast seadusandlust, tuuakse kohtu ette kas Malis või, või rahvusvaheliste kohtuinstantside ette. me oleme selle öelnud selgelt välja ja me ei kõhkle selliste olukordade ees ka tagasi. oleme seda iga kord teinud, kui mõni taoline juhtum on tekkinud. kuid me oleme ka kõik kohustatud omavahel välja selgitama selle, mis on tõsi, mis on faktid ja see, mis on lihtsalt äh, olukorra mürgitamiseks öeldud. sellepärast, et olukord äh, Malis ei äh, ole oluline mitte ainult Mali jaoks. sellepärast me arvamegi, et on nii, on vajalik niipea kui võimalik minna, vaja minna valimisteni. selleks, et Äh, legitiimne valitsus saaks paika, äh, et äh, saaks läbi viia tõsisemaid reforme, kui seda saab teha üleminekuvalitsus. meil on vaja jätkusuutlikku kava. meil on vaja pärast seda kriisi demokratiseerumise protsessiga uuesti pihta hakata. me oleme seadnud eesmärgiks juuni lõpus need valimised korraldada. detailidest tuleb veel rääkida ja nendest tulebki rääkida, sest et Mali tuleb jalule saada. riik, kus enamus kodanikest on äh, mõistlikud äh, ja rahumeelsed, töökad äh, ja kelle jaoks see kriis on olnud tohutu löök. suur tänu, austatud parlamendiliikmed. suur tänu teile, kallid kolleegid, julgen öelda sellepärast et ma ka ise olen rahvasaadik. ja Mali äh, parlamendi esimehena äh, võtsin magi siis üle ähm, ajutise presidendi koha Malil. nüüd aga olen siis valmis vastama teie küsimustele, kui teil peaks neid olema. per le sue parole suur tänu, härra president, nende märkuste, sõnade eest. ja nüüd ma annan sõnajärje julgeoleku kaitsekomisjoni aseesimehele härra Sofokleosele. aga ma pean ütlema, et ega meil väga palju aega ei ole, nii et ainult eh, iga sõnavõtja saab kaks minutit. tere! suur tänu, härra president. tere tulemast ka Julgeoleku- ja Kaitsekomisjoni, allkomisjoni nimel. me kuulasime väga täpselt, mida te rääkisite, me oleme väga täpselt jälginud sellest, mis toimub Malis ja Saheli piirkonnas ja me oleme veendunud, et teil on vaja suuremat toetust julgeoleku tagamiseks oma koduriigis, selleks et teil oleks võimalik tegeleda kõikide nende suurte väljakutsetega. Euroopa Liidu otsuseid me tervitasime ja natukene aega tagasi käis meie delegatsioon Malis, me ütlesime seal veel kord välja, kui tähtis on teie riik meie jaoks ja kui tähtis on demokratiseerimine. aprillikuus käis meie delegatsioon Malis ja me teame väga hästi, et te olete taas tagasi võitmas oma koduriiki, te olete edukalt võidelnud organiseeritud kuritegevuse vastu ma tahan teile esitada küsimuse valimiste kohta. kuidas teie hindate julgeoleku küsimust valimiste valguses, millised meetmed on vajalikud selleks, et valimisi on võimalik äh, korralikes tingimustes äh, äh, pidada? olukord Itaalias on raske ja tahaksime tõesti teada, kas seal on ka võimalik kõiki meetmeid läbi viia. suur tänu, härra Sofokleus suur tänu ka selle eest, et tegite lühidalt. järgmisena saab sõna härra Stasny, kes on Euroopa Parlamendi AKV delegatsiooni aseesimees. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, sõbrad. pärast seda, kui Liibüa režiim kokku varises, on AKV Euroopa Liidu Ühisparlamentaarne Assamblee väga tähelepanelikult jälginud, mis toimub Malis ja meie assamblee sai teada ka ähm, asepresidendilt äh, Rahvusassambleed härra Saarilt otse teate riigipöörde kohta, kes tollal oli Brüsselis, et olla siin äh, meiega kohtumas ja meie assamblee võttis vastu kaks resolutsiooni olukorra kohta Malis ja Mali läks ka märtsikuus meie eh, uurimismissioon, kes kohtus teiega, härra president, ja väljendas meie täielikku toetust teile. jah, julgeoleku arengu kriis, mis Malis on, ulatub kaugemale selle riigi piiridest ja puudutab kogu Aafrikat ja Euroopat ta puudutab meid otseselt ja eile rahvusvaheline abiandjate konverents äh, pühendas ennast uue maali äh, ülesehitamisele ja rõhutas sedasama. Äh, teie riigi tulevik puudutab kogu Saheli piirkonda ja laiemat kogu rahvusvahelist stabiilsust ja sada riiki on samme astunud ja võtnud kohustusi ja äh, andnud lubadusi ja tulemuseks on kolm koma kakskümmend viis miljardit eurot abi Malile. tähtis on, et nüüd need kohustused ei jääks pelgalt sõnadeks. rahvusvahelise üldsuse panus peab käima käsikäes Mali jõupingutustega konflikti lahendamiseks ja me ei assamblee väljendas president Hollandile, Prantsuse valitsusele eh, täielikku toetust nende meetmete eest, mida prantslased on Malis rakendanud. operatsioon Serval etendas väga tähtsat rolli ja andis võimaluse Malil taastada oma territoriaalne terviklikkus, aga eh, samuti eh, etendada poliitilisi suhteid Maaliga ainult piirkondlik lahendus tagab rahu ja stabiilsuse ja majandusarengu Malis. Mauretaaniagi etendab väga tähtsat osa selles piirkonnas eh, stabiilsuse saavutamiseks Saheli piirkonnas, Alžeeriagi samuti on peatähtis tegelane selleks, et Saheli probleemid lahendada. ja väga tähtis on, et selle piirkonna riigid toetaksid teie valitsust, et ära hoida mm, et see, et eurorism Mauretaaniast ja Nigeeriast laieneb eh, kogu Aafrikale. tänan. suur tänu ja nüüd härra Kaaler, kes on Pan-Aafrika Parlamendi delegatsiooni juht. härra president, eile sai teie riik väga palju raha. ma toetan seda põhimõtteliselt. mina olin ka üks esimesi, kes äh, Saksamaal avalikult kritiseeris seda, et minu äh, riik äh, kõhkles Prantsusmaa toetamist me soovime, et Malis asjad toimiksid tulevikus paremini, see tähendab ka seda, et vahendeid tuleb kasutada tõhusamalt kui siiamaani. Te saite ka Euroopa Liidu, vabandust, Euroopa Komisjonilt lubaduse äh, Äh, toetuseks ja meie eelarve kontrollikomisjon väga täpselt kontrollib, kuidas te neid vahendeid äh, kulutate. meie ootused teile on, et selle äh, raha eest vastutasuks hoolitsete teie korralike olude eest riigis, sest praegusel hetkel siiski on väga paljud jõud, mis veel enne Butši võimul olid, ikka veel suurt rolli mängimas. tegemist on lakmustestiga. siin on ka Lamancore Seveniku investorid äh, kohal kolmteist koma kaks miljonit äh, inimeste raha investeeriti elamuehitisse. Bamakos loodi sadu töökohti, neid peteti. petjad tulid äh, kõrgetest ringkondadest. kahe tuhande üheksandal aastal ka Mali kõige kõrgema kohtu ees need investorid äh, võitsid, kuid siiski vastutajad ütlesid, et see neid ei huvita ja mitte keegi ja on ka need vangi sattunud, kes äh, põhi, kelle kõige kõrgem kohus äh, õigeks mõistis. Louis Michel äh, toetab teie äh, riiki ja tema ettepanekul viimastel aastatel on üritatud kõiki probleeme Maaliga lahendada. tõsiasjad on selged, tõsi, ja meil on nüüd vaja leida korralik lahendus. mul on teile üks palve laske õigusriigi äh, põhimõtetel võimust võtta, ma palun teil, et te nüüd äh, presidendina lubaksite, et tõde jõuab võidule. kui teie ei suuda nende petjatega äh, hakkama saada, siis kuidas te äh, kavatsete meile usutavalt äh, tõestada, et te suurte summadega hakkama saate, nii et tõesti, tegemist on lakmustestiga ja näidake, et te olete võimelised seda läbima Kolleeg Gomes, praegu. Monsieur le Président euh,, merci d'être ici avec. suur tänu, härra esimees, härra president, suur tänu, et liitusite meiega täna. mina olin üks nendest, kes toetas president Francois Hollande'i tema algatuse eest, tema julguse eest äh, minna äh, Malit päästma tegemist ei olnud mitte ainult vajaduse või kohustusega näidata üles solidaarsust Mali rahvaga, aga see oli oluline ka meie julgeolekule, mis äh, seoses Maliga on ohus. väga palju inimesi teavad seda väga hästi ja minu küsimus teile. kas te arvate, et Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsemissioon, mis on saadetud Malile, äh, sellisel kujul ja sellise mandaadiga äh, on kohane selleks, et teid aidata Nende eesmärgiks on teid aidata julgeolekureformi läbiviimisel ja aidata ületada need probleemid, millest te rääkisite, terrorismiga seotud probleemid, salakaubitsemise probleem ja kaemise küsimus, mis ei ole probleemiks mitte ainult Malis, vaid terves piirkonnas. kas teil oleks vaja rohkem kas te võiksite äh, oma seisukohta jagada meiega? ja veel, kui ma nüüd äh, teist õigesti aru sain äh, tuareegide küsimusest, te ütlesite, et tuareegide vähemus ei ole probleemiks ja et te olete teinud MNLA-le oma ettepaneku, aga mina arvan, et tuareegide küsimus siiski on problemaatiline. ja seda on ju ka öeldud varem oli probleem selles, et eh, tegelikult eirati seda küsimust. ja kas see on nüüd muutunud? ja tahaksin teilt küsida täpselt samamoodi ka eh, õigusriigi suutlikkuse kohta seoses selle küsimusega, mida ta ütles, äh, mida küsis ka proua Jooli, inimõigused ja pressivaband-, vabadused. Äh, mulle tundub, et need on määrava tähtsusega küsimused teel äh, äh demokratiseerumise poole. Teie ja teie kolleeg Sauid, keda ma siin ka tervitan, vastutate selle eest ju otseselt, suur tänu. proua Kill Nielsen, palun. suur tänu, tere tulemast äh, härra president, kui äh, soovid, kui lubate, siis räägiksin detsentraliseerimise küsimusest. aastaid äh, äh, olen olnud sellega teatud Mali piirkondades ka seotud. no Mali tõesti on riik, mis on juba aastaid äh, olnud äh, nii-öelda demokraatlik riik, on toimunud valimised, kohalike omavalitsuste valimised ja nii edasi, aga kas te ei arva, et see Mali demokraatia on seni olnud äh, ainult formaalne demokraatia? vähemalt mina ei tea, arvan mina äh,, sellele ma olen olnud tunnistajaks ma äh, käisin mõnda aega tagasi teatud piirkondades ja nägin seal seda, et üsna tihti oli probleemiks just nimelt vahendite puudus. Te ütlesite täiesti õigesti, et peamine küsimus on tõesti see, kuidas vahendeid äh, jagatakse, kuidas need jõuavad regioonidesse, omavalitsustesse ja eriti loomulikult, kuidas nad jõuavad põhja Äh, väga paljude piirkondade jaoks on täna olnud probleemiks see, et valitud äh, saadikutel lihtsalt ei olnud vahendeid. Te olete äärmiselt dünaamiline ja väga rikkalik ühiskond. Teie kodanikud äh, ja ka teie naiskodanikud on väga teadlikud, seda tuleb siin rõhutada, haridustase on väga kõrge, poliitiline huvi väga suur. nii et teil on ühiskond, millelt riik üles ehitada ja lisaks sellele ka välismaalilased neid on ka väga palju, nad on ka väga ärksad ja väga dünaamiline kogukond. ja ma tahaksin teie käest küsida, ja ma loodan, et see eesmärk täitub, kuidas te kavatsete selle detsentraliseerimise viia läbi, nii et see ei oleks ainult formaalne, vaid ka tõhus? ja siis te rääkisite äh, üheksakümne teise aasta rahukokkuleppest tuareegidega kas te ei arva, et äh, tollal oli seesama viga tehtud, millest te rääkisite, see, et äh, tuhanded tuareegid võeti sõjaväkke? kas asi ei olnud pigem selles, et oleks pidanud äh, inimesi rohkem tsiviilühiskonda kaasama, nii nagu on teinud teie naaberriigid? nii et need olid need küsimused, mis ma tahtsin teile esitada ja suur tänu veel kord! Grazie, kolleeg Panseri, president della delega-. suur tänu ja järgmisena härra Panseri, palun, kes on Magrebi riikide delegatsiooni juht. härra president, ma olen veendunud, et äh, protsessid teie koduriigis peavad toimuma suurema kaasamise raamistikus ja tuleb äh, tunnustada riigi suveräänsust Te rääkisite positiivsest diskrimineerimisest äh, riigi põhjaosas. ma usun, et te mõtlesite selle all positiivset diskrimineerimist majanduslikus ja sotsiaalsetes äh, küsimustes, sest äh, ressursside ümberjagamine on hädavajalik mõeldes nüüd sellele, mida olen mõningatelt kolleegidelt kuulnud, ähm, tundub mulle, et Malil on probleeme ka sellega, et äh, põhjaosas soovib suuremat sõltumatust, mõtlen Asavaati siin. nagu öeldud, äh, mina toetan riigi terviklikkust, kuid kas äh, äkki ei peaks seda positiivsemat positiivset diskrimineerimist äh, ka positiivses mõttes ära kasutama ja rohkem õigusi andma nendele, kes on siiamaani rohkem kannatanud. suur tänu, härra Fisas, palun! Eh, eh, kõnelejate nimekiri on äh, lukus. jah, ka mina tahan tulla sama küsimuse juurde, mille tõstatas härra Panseri. on tõesti väga hea see, et te kolm korda mainisite dialoogi, kuid äh, dialoog äh, MNLA-ga tähendab ka seda, et te pakute põhjaosale autonoomiat, äh, mis ei ohustaks otse loomulikult Mali terviklikkust. teiseks valimiste küsimus. kas te tõesti usute, et vabad valimised on praegu võimalikud, kui riigis ei ole rahu, kui on tuhandeid põgenikke, sadu põgenikelaagrit. kuidas need põgenikud äh, valima lähevad ja kuidas te kavatsete siin äh, tagada julgeoleku ja inimeste vaba liikumise? suur tänu! suur tänu, et tegite lühidalt. proua Stifler, kes on Arengukomisjoni aseesinaine. Euh, suur tänu, härra president ma olen äh, ka äh, areng, äh, humanitaarabi raporti raportöör. ning ma olen käinud paljudes pagulaslaagrites nii Malis kui ka Mauritaanias. Need arvud, mida me näeme nende laagrite kohta, on kohutavad. kaks last päevas sureb nälga seal. mida te arvate, et me peaksime tegema veel ära selleks, et neid inimesi aidata, mida oleks vaja teha koha peal? selleks, et tõesti sellele katkule vastu astuda, mis on ju õudne. kas te võiksite meile konkreetselt mingisuguseid soovitusi anda, millega me saaksime arvestada Arengukomisjonis? ja millele saaksid siis mõelda kõik need, kes humanitaarabi andmisega tegelevad. suur tänu, viimasena saab sõna äh, härra Pitsep. suur tänu äh,, härra esimees, suur tänu, härra president, mulle meeldib, et te ütlesite kahte asja. kõigepealt te ütlesite seda, et kõik need, kes on läbi viinud kuritegusid, viiakse kohtu ette, isegi ka need, kes kuuluvad äh, sõjaväeridadesse. samas te aga viitasite, et äh, vabaühendused, vabaühenduste nimekirjad on äh, koos, et vabaühendused ka tegelevad nende inimeste kohtu ette toomisega aga me teame juhtumeid sellest, kus on inimesi kohtu ette tool, toodud, aga neid ei ole kunagi karistatud ja mitte mingisugust äh, äh,, mingisugust sanktsiooni pole äh, järgnenud, nii et küsimus on, et äh, keda te saate ikkagi kohtu ette tuua? ja veel üks küsimus, te olete MNLA-ga avanud dialoogi, see on muidugi positiivne, ma olen alati arvanud, et äh, tuleb kõigepealt sellest kriisist välja tulemiseks äh, avada äh, dialoog Malis sees, aga te olete seadnud äh, tingimuseks desarmeerimise äh, ja valimised, kas te seate tingimuseks ka MNLA osalemise? kas te nõuate seda, et nad loobuksid oma autonoomia nõuetest Mali põhjaosas? või kuidas te näete ette seda dialoogi siis arenemas? kuidas see MNLA-ga dialoog peaks välja nägema, sellepärast et mulle tundub, kui nad relvadest peavad loobuma, siis nii nagu igasuguse kompromissi puhul nad tahavad midagi vastu saada. suur tänu, teil on nüüd viisteist minutit vastamiseks, härra president. asi on keeruline siin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 paljuski tänu Mali sõjaväele, äh, meie, meid toetavatele jõududele, aga loomulikult äh, paljuski tänu Prantsusmaa sekkumisele, kes tegi seda terve Euroopa toetusel. ja sellepärast me arvame, et äh, mõneti on meie eesmärk saavutatud. aga kui lubate, siis oli see ka ilmselt kõige äh, lihtsam osa selles kriisis. sellepärast, et pärast äh, sõjaväelisi operatsioone tuleb lahendada terve rida teisi küsimusi, mis äh, otsustavad paljuski ära Mali tuleviku. mulle esitati üks küsimus Gidalli kohta konkreetselt. nagu te teate, Gidal Eh, need rühmitused, kes on Gidalis, on põhimõtteliselt Mali, eh, maalilastest eh, koostatud. MNLA, nagu ma ütlesin, on samuti Mali kodanikud. Ansar Dine samuti. täna MNLA oma uues versioonis koosneb siis algupärasest MNLA-st ja äh, äh, Ansardine äh, lahku löönutest ja seega äh, oleme me veendunud, et äh, MNLA on seni peaasjalikult Mali kodanikest koosnev rühmitus. on selge, et me ei saa äh, kohelda ühtemoodi terroriste ja Gidali kodanikke, isegi siis, kui nad on suunanud relvad oma riigi vastu. terrorismi, terrorism tuleb välja juurida kõikide öö, äh, võimalustega, kuid Mali kodanikud, me ei saa neid täpselt samamoodi kohelda, me ei saa nendest äh, lihtsalt öö, äh, niimoodi üle sõita. me teame, et nad on koondunud täna Gidalli ja sellepärast oleme me Gidallis Äh, võtnud dialoogi lähenemise. nii see lihtsalt on, see on, see on väga lihtne. tegemist on meie riigi kodanikega. ma olen öelnud seda algusest peale. et me tahame integratsiooni ja me tahame, et meie territoorium pusuks, püsiks ühtsena äh, ja sellepärast me tahame kontrolli terve oma terri-, territooriumi üle. kuidas me saame seda ka teha, kuidas me räägime territoriaalsest ühtlusest, kui osad meie kaasmaalased saaksid samasuguse kohtlemise kui, kui sellise kohtlemise, mille me ette näinud terroristidele. ja sellepärast me peame suhtuma asjasse teistmoodi me oleme lahendanud Gidali probleemi samamoodi nagu äh, Timbuktu pro-, Timbuktu probleemi ja Delcatmi probleemi. kus äh, inimesed tegid ka äh, koletuid tegusid äh,, äh vägistasid äh, äh, lapsi ja naisi, rüüstasid surnuaedu, lõikasid inimestelt ära käsi ja jalgu. tegemist oli tõelise sõjaga, kuid MNLA on midagi muud. me peame leidma nendega üheskoos läbi dialoogi lahenduse ja see võib-olla natukene selgitab seda nii-öelda Kidalli probleemi, kui te seda probleemiks nimetate. loomulikult äh, sõnadest tuleb üle minna tegudele, sellega me oleme täiesti nõus äh, me tahame tänada Prantsusmaad ja Euroopa Liitu selle toetuse eest, mida nad on meile andnud ja me oleme nõus ka sellega, et äh, lahendused probleemidega, millega on kimpus äh, Mali praegu, peavad olema lahendatud regionaalsete äh, lahendustega. parem oleks isegi, kui need oleksid äh, üleaafrikalised lahendused või äh, ülemaailmsed lahendused. sellepärast me olemegi rõhutanud seda, et Mali tänased probleemid ei ole ohuks mitte ainult Malile, vaid see on ohuks tervele maailmale. ma arvan, et sellest peaksid aru saama kõik, igal pool. praegu lihtsalt juhuslikult on Mali see koht, kus äh, see sõjategevus on lahvatanud. loomulikult nend-, ka nendel põhjustel, mille me ole-, et me oleme teinud vigu Malis, ähm, sellepärast, et meie olukord põhjaosas on nii, nagu ta on aga rahvusvaheline terrorism terroristlikud rühmitused otsivad kogu aeg selliseid nõrku kohti, kus kanda kinnitada. Lääne-Saheli piirkond, nad said sellest väga kiiresti aru, on kõige haavatavam piirkond, see on kõige viljakam pinnas, kus läbi viia oma terroristlikke äh, tegusid, mis on kasvulavaks uutele rühmitustele, kes siis võivad edasi minna ülejäänud maailma me peame seda mõistma. me oleme praegu öö, äh, tegutsemiste lavaks, aga nagu ma ütlesin, me ei ole kindlasti meie riik öö, äh, mingisuguseks lõppsihtmärgiks äh, rahvusvahelisele terrorismile. ja seega meie lahendus saab olla ainult rahvusvaheline lahendus ja siis ma tahaksin nüüd vastata küsimusele, mis puudutab Mali probleemide kvalifikatsiooni. tõesti, Malil on tuareegide probleem. vabandust, siin öeldi, et Malil on tuareegi probleem, mina ütlen ei, see ei ole nii, meil ei ole probleemi tuareegidega. kuuekümnendatel aastatel üheksakümnendatel aastatel võis võib-olla tõesti rääkida tuareegi probleemist, tuareegi vähemuse probleemist. sellepärast, et tuleb mõista, et tuareegid on tegelikult, annavad ainult kümme protsenti kõige rohkem põhjaosa rahvastikust. ja sellest kümnest protsendist võib-olla ainult kümme protsenti omakorda on suunanud relvad Mali vastu ja sellepärast ma hetk tagasi ka ütlesin, et see, mis toimub põhjas, äh, on viinud selleni, et on tekkinud tohutult pagulasi, kellest väga paljud on äh, tuareegid, kes on läinud siis Burkina Fasosse, Mauritaaniasse, Nigeeriasse. aga äh, probleemid, mis meie ees olid kuuekümnendatel ja üheksakümnendatel aastatel, mida võib äh, lahterdada siis tuareegi probleemiks, on äh, absoluutselt muutunud. kahe tuhande kaheteistkümnenda aastal probleem ei olnud seesama probleem, mis äh, aastal äh, üheksakümmend. täna me räägime konkreetselt terroristide poolt tekitatud probleemist, džihadisti võitlejate ja narkokaubitsejate probleemiga on tegemist tegemist ei ole tuareegide probleemiga. tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel mõistsime me seda, et Mali põhja probleem seisnes äh, demokraatlikus defitsiidis. tegemist oli arengu puudujäägiga. sellepärast, et Põhja-Mali piirkondades oli tõesti väga raske elada me otsisime lahendust ja leidsime selle detsentrali-, vabandust, leidsime selle tsentraliseerimises, selle põhjapiirkonna äh, vahendajad äh,, vabandust, esindajad äh, said investeerida tohutult põhjapiirkonda. me saime aru ka sellest, et tegemist oli demokraatliku defitsiidiga sellepärast et äh, suhted erinevate rahvastiku osade vahel olid ja on ka täna tegelikult feodaalset laadi. meil on üks osa inimesi, kellel on tohutud privileegid, kelle käes on kogu võim ja siis on enamus äh, vasalle ja orje, eh, kellel ei ole mitte mingisugust võimu ja nendel on eh, ainus õigus öelda aitäh, aitäh kogu aeg. Eh, see osa rahvastikust, kellel oli kõik võim ja kõik eelised, loomulikult astus vastu sellele, et nendelt hakati võtma privileege ära ja nemad olid need, kes võtsid ja haarasid relvad ja suunasid nad demokraatia vastu. tahtsid enda feodaalõigustest loomulikult mitte loobuda. meie leidsime, et igal juhul peab lahendus olema demokraatlikus protsessis, kus inimesi teavitatakse, teadlikustatakse ja tollal me leidsime lahenduse olevat ka positiivses diskrimineerimises. ärgem unustagem seda, et täna enamus nendest inimestest, kes on sõjaväes, vabandust, kes vastutavad, kes tollal olid äh, relvadel, on tänaseks äh, rahvaesindajad erinevates kogudes, olgu see siis keskriigi tasandil või kohaliku omavalitsuse tasandil. täna öö, ähm, on nendest saanud meie kolleegid, ma tunnen neid inimesi väga hästi. me istume üheskoos parlamendis, nad on Mali parlamendi liikmed. Nad on parlamendi liikmed, kes üsna tihti said ametisse ainult viie häälega. viie häälega. neli oli poolt, üks oli vastu kuigi tavalisele, äh, tavaline parlamendiliige Malil valitakse vähemalt seitsmekümne tuhande häälega. me tahtsime, et need vähemused oleksid esindatud kõige kõrgemates äh, riigi juhtimisstruktuurides. ja tollal tõesti oli tegemist tuareegi probleemiga nii-öelda. aga täna äh, see probleem ei ole enam tuareegi probleem ma kordan seda. me peame seda mõistma, sellepärast et kui me sellest mõist-, ei mõista, kui me seda ei mõista, siis viib see lõpuks katastroofini. kui me sellest täna ei saa aru, siis homme on juba liiga hilja. me peame aru saama sellest, et tegemist on terroristidega, peab aru saama sellest, et kui, kui me sellest saame aru, siis me saame aru ka sellest, et need väiksed probleemid, millega on täna kimpus Mali, on tegelikult suureks hoogs tervele ülejäänud maailmale ja sellepärast ma olengi nõud seda, et täna ei ole Malil tuareegidega probleem. ja üks päev ma rääkisin ühe parlamendiliikmega, eh, ta ütles, et teate, härra president, kui te Kidalis kedagi kõrvast näpistate siis karjub selle peale kais keegi maali teises otsas. Kidal on äh, maali äh, kirdeosas, kai on kõige läänepoolsem punkt. vot nii äh, seotud ja segatud on tänaseks meie ühiskond. Kidalis on täna esindatud igasugused vähemused, täpselt samamoodi nagu kais Malil ei ole etnilisi probleeme, meil ei ole tuareegide probleemi, suareede probleeme ega teiste vähemustega probleeme. Mali on vähemuste mosaiik, kes on alati üri-, suutnud öö, mõistlikult teineteise kõrval koos elada. ja mulle tundub, et tuleb loobuda tänaseks, tagumine hetk loobuda öö, sellest öö, mõttest, et Mali probleemide taga on tuareegi probleem meil me näeme tõesti seda, et äh, on tehtud tohutuid jõupingutusi ja väga edukaid jõupingutusi selleks, et näidata, et tuareegid on ohvrid. ja ausalt öeldes ma olen natukene heitunud heitunud sellepärast, et sellega ei ole isegi nõus needsamad tuaregid. Nad ei ole nõus nende, selle kuvandiga, mis nendest äh, on maalitud ka rahvusvahelises ajakirjanduses, et need on need mehed sinises äh, äh, väljasuremise äärel ja nii edasi. Nad ei ole sellise kuvandiga nõus. Need on sellised äh, jutud, mis äh, viivad tähelepanu ära sellest, et praegu on äh, ohus tsivilisatsioon kui selline ja me näeme, et tsivilisatsioon on barbaritega võitluses. ma arvan, et kõik on aru saanud sellest, et Maalit on nii palju aidatud üheskoos, et on näidatud äh, ühtsust Maali suhtes. Te teate väga hästi, kui mina millised on probleemid. aga ka e, taolistele probleemidele reageerimisel on tihti erimeelsusi nii Euroopa Liidu sees kui ka ÜRO-s. Malil seni on olnud see ühtsus, mida me oleme näinud, e, olemas, kõik on e, seni kuni selle kriisi lahvatamiseni töötanud ühtse Mali nimel see oli kõige olulisem. ei kuule, mida ütleb härra Kaaler. härra Kaaler, teie küsimusele vastataks paar, paar sõna, see on keeruline küsimus. Te ütlesite, et Mali peab olema tõsiseltvõetav. no Mali on tõsiseltvõetav me oleme tõsiseltvõetav riik ja me suhtume sellesse tõsiselt, tõsiselt. see ei tähenda seda, et me ei tee vigu. seda juhtub kõigiga. kes teist ei ole kunagi teinud viga? aga me oleme tõsiseltvõetav ja me oleme rahvas, ühtne rahvas, veendunud demokraadid ja õigusriigi toetajad. see, millest te rääkisite, see ei ole sugugi lihtne asi enamus Aafrika riike on käivitanud tänaseks demokratiseerumise protsessi, äh, aga see on kestnud kõige rohkem kakskümmend aastat. kas peaks teile meelde tuletama siinkohal, et üks põhimõte, mida me kõik demokraatidena toetame täna maailmas, on põhimõtted, mis kujunesid välja Malis kolmeteistkümnendal sajandil juba, Mali impeeriumi ajal. aga mis said tuhande seitsmesaja kaheksakümne üheksanda aasta revolutsiooniga alles Prantsusmaal esimest korda kirja. pärast seda suurt Prantsuse revolutsiooni äh,, ärge unustage, järgnes Prantsusmaal ka samuti must periood ja sellele järgnes kaks impeeriumit. ja pra-, Prantsusmaa täna, tänane Prantsuse demokraatia, vaadake, kui kaua selleks läks aega. selle, selle, selle teel olid tõusud ja selle teel olid mõõnad. kolm sajandit peaaegu läks. kuidas te kujutate siis ette, et meie kahekümne aastaga ilma vigadeta tuleme selle asjaga toime. ma arvaks, et me ei peaks laskuma sellistesse hinnangutesse. ja ei tohi öelda, et Mali ei ole tõsiseltvõetav ja et tegemist on mingisuguse lakmustestiga. ma tean väga hästi, millised on Maagrebi probleemid ja, ja teie küsimus on täiesti õigustatud. sellepärast, et need probleemid ei ole õigesti lahendatud meil on õigussüsteemiga probleem, aga ma arvan, et Mali ametivõimud on sellest täna täiesti teadlikud ja äh, kavatsevad anda endast palju selleks, et need lahendamata ja pooleli jäänud kohtulahendid avata, äh, avatakse uuesti, äh, kohtukaasused avatakse uuesti ja et kõik võetakse vastutusele, nii palju ma tahtsin öelda selles küsimuses Äh, ma tean, et äh, see on probleem, ma ei ole sellega isiklikult kokku puutunud, kuid see probleem tuleb ära lahendada, muidugi. õigusriik ja pressivabadus. Te muidugi viitate sellele. Te ütlesite, et pressivabadust on piiratud et äh, juureldud on ajakirjanike üle. jah. aga ma räägiksin teile ühe loo. ma olin tollal Mali välisminister. üheksakümne kuuendal aastal kusagil. võib-olla isegi varem, üheksakümne neljandal aastal igal juhul äh, meie demokratiseerumise protsessi päris alguses. ja ühel hommikul äh, öeldi mulle, et neli saadikut tahavad tulla mulle äh, audientsile. Ühendriikide, Prantsusmaa, Saksamaa ja Tuneesia saadik väga vara hommikul. ma olin lihtsalt üllatunud, aga võtsin nad siiski vastu. Ühendriikide suursaadik rääkis esimesena ja ütles, et äh, austatud minister, teate, me valetasime teie pressile. ei, vabandust, me lugesime teie ajakirjandusest Eh, teatud asjade kohta. Eh, ja et eh, see, mis seal kirjutati, oli liiga avalik, et tuleb ikka uuel demokraatil aru saada, et ajakirjanikud peavad mõistma, mis on nende roll ja mis on nende kohustused. ja ma pidin nendele kuidagi vastama. ja õigusriigis on kõigil kohustused ja õigused. ega siis äh, õigusriik äh, ei tähenda anarhiat, õigusriik tähendab teatud õigusi ja kohustusi, millest kõik peavad kinni pidama. ja nad ütlesid, härra minister, pöörake tähelepanu sellele, millised äh, kohustused on ajakirjanikel äh, sellepärast et muidu teie demokraatia satub ohtu. Prantsusmaa ja Saksamaa suursaadik, Tuneesia suursaadik ütlesid enam-vähem sama asja. ja ma ütlesin teile, et äh, neile, et teate, me oleme oma demokratiseerimise protsessi päris alguses. me ei ole loomulikult ideaalne riik Malil jookseme me pidevalt äh, ajaga võidu. me teame, et äh, meil riik ei ole valmis, meie ajakirjanikud ei ole veel päris valmis, äh, aga et paari aastaga kujuneb välja meil samasugune ajakirjandus, sama kvaliteetne ajakirjandus nagu teil. kõik sõltub ajast. kui me üritame siis äh, seadust äh, sõna-sõnalt täita, siis olete teie esimesed, kes ütlevad, et äh, ei täideta pressivabadust. nii et me jätkame seda taktikat, me jätame pressile vabaduse kirjutada, mida nad tahavad kirjutada. aga me oleme täiesti veendunud, et ähm, mõne aja pärast ka meie press hakkab mõistma, et nad peavad teatud reegleid järgima. Mali elab praegu erakorralistes oludes. me oleme sõjaolukorras põhimõtteliselt. põhi, Mali põhjaosas oli tegemist sõjaolukorraga ja äh, välja on kuulutatud praegu erakorraline seisund. ajakirjanikud mõtlesid välja asju. ja viidati seal ühel rindel asuvale Mali ametnikule. selle artikli sisu ja lõpp ütlevad justkui, et sõdurid on rindelt äh, deserteerunud äh, ja et on Bamakos hakanud probleeme tekitama. loomulikult asja uuriti, otsiti, kes on sellise info allikas jõudsime jälile vestlustele, mis tõesti viitasid sellele, et kogu selles asjas on min-, midagi hägust ja sellepärast see ajakirjanik vist ette võetigi, et uurida, et kes on sellise jutu algataja olnud, kes on tema allikas. eesmärgiks oli, see oli tegelikult turvameede, julgeolekumeede, selliseid juhtumeid on olnud. kohtuinstantsid tegid oma töö ära ja inimene lasti vabaks. aga õigusriigis ongi nii, et asju juureldakse ma arvan, et äh, teinekord on hirmul väga suured silmad. ma arvan, et tuleks aru saada ikkagi sellest, et sellist valeinfot liigub väga palju ja et nende osas tuleb midagi ära teha. Mali mõiske on riik, kes tõesti on pühendunud õigusriigi ülesehitamisele. me teeme vigu, kuid need ei ole kunagi tahtlikud vead või vähemalt ei ole nad kunagi öö, avalduseks selle kohta, et me ei täida mingisuguseid õiguseid, millele me oleme pühendunud, kohustusi. nii. räägiti ka ainult formaalsest demokraatiast, ma arvan, et ma osaliselt juba vastasin teie küsimusele Äh, rahvuslik kokkulepe äh, tollane, kas äh, ei tehtud viga sellega, et põhjamässulised võeti Mali armeesse? see oli osa rahvuslikust kokkuleppest sel ajal, võib-olla see oli viga, jah. aga osade nende mässuliste puhul oli tegemist inimestega, kellel ei olnud mitte mingisugust kvalifikatsiooni, ei olnud mitte mingisugust võimalust neid kuhugi mujale paigutada. Nad saidki olla ainult sõdurid või politseistruktuurides. sellepärast, et terve oma elu nad põhimõtteliselt ei olnudki mitte midagi muud teinud. enamus nendest olid pärit Liibüast, Liibüast, kus nad olid sündinud, näinud täpselt samasuguseid mässe kogu aeg, tulid meie riiki ja asi läks samamoodi edasi. ja me otsustasime nad võtta sõjaväkke. aga nagu ma ütlesin, väga paljud nendest inimestest äh, said ka kohad äh, avalikus sektoris. viga, ma ei tea. aga igal juhul seekord me otsustasime, et dialoog, mida me tahtsime käivitada, peab kaasama kõik maalilased see peab olema dialoog, mis äh, annab maksimumvõimalused kõige paremate lahenduste leidmiseks. nii et võib-olla tõesti, me tegime vea, aga ma arvan, et me seekord sedasama viga enam ei tee positiivne diskrimineerimine. mida see tähendas? see kujutas endast ette äh, seda, et äh, me lihtsustasime nende inimeste juurdepääsu, siis äh, põhjamaalilaste juurdepääsu, mitte ainult äh, julgeolekustruktuuridele, vaid üritasime neid, äh, lihtsustada nende sisenemist ka majandusellu. me ei nõudnud neilt samasugust kvalifikatsiooni ja samasuguseid pädevusi, nii nagu me nõudsime muidu teistelt ja seda meie peame positiivseks diskrimineerimiseks. autonoomia. ma ei tea, mida teie peate silmas autonoomia all? rahvusvahelisel areenil räägitakse territoriaalsest ühtekuuluvusest, territooriumi puutumatusest me peame leidma lahenduse sellele küsimusele äh, jällegi detsentraliseerimise kaudu. detsentraliseerimine peidab ennast, äh, endas vastuseid väga paljudele küsimustele. aga see esialgne tsentraliseerimine, mis Malis läbi viidi, seda tehti halvasti äh, põhjuseks oli nii täitevstruktuuride vastupanu kes ei tahtnud oma pädevusi üle anda ja kes ei tahtnud äh, ka oma vahendeid äh, edasi anda piirkondlikele võimudele. Neil oli seda raha, neil oli seda raha hädasti vaja, aga täitevüksused ei tahtnud kesktasandilt seda ära anda. ja loomulikult äh, kaasnes sellega ka teatav autonoomia neil oli otsustada ise, millist arengut nad soovivad, nad ise otsustasid, millised on nende suhted omavahel ja millised on nende suhted ülejäänutega. nii et ma arvan, et meie rahvuslik kokkulepe ja see detsentraliseerimine hõlmas endas tegelikult vahendeid ja me ei peaks rääkima autonoomia kontseptsioonist, mis on tegelikult tundmatu kontseptsioon, me ei tea, mida see täpselt tähendab, me ei tea, mida see toob, aga loomulikult Malis on, me peaksime pigem kasutama ära neid integratsiooni algeid, mis riigis on praegu selgelt näha ja sellele ehitama oma riigi, riigi eda-, üles. kas valimised on võimalikud? jah äh,, ilmselt nad kujunevad raskeks, aga nad on täiesti võimalik, võimalikud. seda me ütlesime siis, kui äh, Mali valitsus äh, otsustas need valimised korraldada enne juuni lõppu. ja õige küsimus ei ole tegelikult selles, kas need valimised on võimalikud. Äh, õige küsimus on, kas me tahame neid korraldada, kas me tahame neid näha ja vastus on jah, loomulikult tahame korraldada. sellepärast, et me oleme veendunud, et see on kõige õigem tee, mis viib meid praegusest olukorrast välja. me teame, et Malis kui äh, kanda, kinnitada lasti terroristidel, siis seda sellepärast, et Malis äh, olid puudujäägid äh, ja Mali oli habras ja haavatav kui mujal oleks olnud samasugused tingimused äh, nagu Malil enne seda agressiooni, siis oleks veendunud, et, oleks ma veendunud, et terroristid oleks ka kiiresti sinna imbunud. aga Malisse jõudsid nad sellepärast, et tõesti, Mali oli raskustes, meil oli juhtimisprobleemid, haldusprobleemid ja selle probleemiga tuleb maadelda ja selle üle tuleb võit saavutada korruptsiooniprobleem, juhtimisstruktuuride probleem, terve rida probleeme, mis õõnestavad äh, meie riiki, õõnestavad meie demokratiseerimisprotsessi ja õigusriigu, riigi loomise protsessi. ja sellepärast me teame, et äh, üleminekuvalitsused, üleminekujõud ei saa neid küsimusi lahendada. mida kiiremini üleminekuperiood saab mööda Äh, seda kiiremini hakatakse tegelema tegelike probleemidega. ja sellepärast me tahaksimegi, et see üleminekuperiood oleks nii lühikene nagu kui võimalik. me ütlesime kaks kuud tagasi, et tuleb käiku vahetada ja äh, need valimised korraldada juuni lõpuks Äh, tuleb korraldada valimised, mis ei, ei annaks võimule ainult, ainult legitiimsuse, vaid ka piisavalt aega, et hakata tegelema tõsiste probleemidega. loomulikult, raskuseid on. raskuseid on see äh, eesmärk täita. Äh, küsimus näiteks pagulastega ja sisepõgenikega. me oleme öelnud, et presidendivalimised ja üldkogu valimised ei ole äh, tegelikult samalaadsed äh, presidendivalimised. Äh, neil võivad valijad valida ükskõik kus üle terve maali, kuid seadusandliku kogu valimised on mõneti nagu kohalikud valimised Äh, meil on probleem aga sellega, kuidas need inimesed saaksid koju tagasi ja selge on see, et nad kõik ei pöördugi koju tagasi, need, kes ei pöördu tagasi, nendel kaovad äh, kontaktid selle riigiga, kus nad saaksid tegelikult osaleda valijatena valimistel. kõik Mali kodanikud saavad enne juuni lõppu hääletada presidendivalimistel ja siis äh, tulevad järgi kohe sinna, ma loodan, et väga kiiresti seadusandliku kogu valimised. kas nüüd, ma rääkisin natukene kauem kui viisteist minutit või? <laughs> no saate aru, mul on nii tore siin olla ja ma võiksin rääkida terve päev. Bon, deux enfants meurent euh... Bon, ça, je ne... Je ne... Je n'étais pas très informé sur cette question. küsimus euh, pagulaslaagrites euh, ja see, et iga päev seal äh, sureb nälga kaks last. ma ei ole väga kursis äh, sellega. aga meil on siin üks human-, äh, humanitaarabi direktoraadi esindaja, kes on käinud Mali pagulaslaagrites mitu korda saali tagaotsas istub ja ta on öelnud, et äh, tõesti, juurdepääs pagulaslaagritele on väga raske, eriti Mauritaanias. ja eriti alguses äh, ei saanud üldse pagulaslaagritesse äh, äh, käi-, käia Äh, panime kokku parlamendi delegatsiooni, kes sinna läks ja kes organiseeris äh, riigi poolt äh, toiduabi. kuid loomulikult peab sellega olema nõus Mauritaania tagama meile juurdepääsu sellele laagrile, kui te nüüd ütlete, et seal kaks last päevas sureb nälga, ma ei ole kursis sellega aga nii, kui ma äh, koju tagasi pöördun, siis ma selle küsimusega tegelen. aga selge on see, et Mauritaaniaga on meie suhted tänaseks paranenud. ka Mauritaania on äh, riik, mis on muutuste küüsis. ka Mali kriisi tõttu äh, Mauritaania, Alžeeria, Mali ja Nigeeria põhimõtteliselt oleme me kõik äh, nii-öelda samas paadis, aga meie suhted on, ütleme, Mauritaaniaga olnud äh, varem ka suhteliselt äh, keerulised, sellepärast et Mauritaania arvas, et Mali ei äh, astunud väga energiliselt terrori vastu sõtta. nüüdseks on olukord absoluutselt teine ja suhted Mauritaaniaga on tegelikult väga head ja ma arvan, et me peaksime nüüd saama küll äh, järjest rohkem ja rohkem ja lihtsamini äh, juurdepääsu pagulaslaagritesse, mis nende territooriumil asuvad. ja nüüd lõpetuseks. Äh, kohtuvälised ähm, Te räägite mingitest nimekirjadest, aga kõik selles nimekirjas ei ole tõsi on isegi äh, selliseid asju, mis on kellegi teise poolt sepitsetud. mis äh, kus äh, on tulnud Malis väljast inimesi propaganda eesmärkidel lavastama selliseid juhtumeid tegelikult äh, selliseid juhtumeid ei ole peaaegu et olnudki. selliseid äh, sõjaväe poolt läbi viidud kuritegusid äh, tsiviilisikute vastu, selliseid meil ei ole tegelikult olnud. me oleme neid vältinud. kui neid kaasuseid on olnud, siis on võimu kuritarvitamise eest inimesed võetud koheselt vastutusele kohtutes. ka tsiviilisikud, kes selliseid asju äh, läbi viivad, satuvad kohtu ette. aga selleks, et inimesed seda mõistaksid, on tulnud läbi viia teadlikkuskampaaniad ja seda on tehtud ka armees seda tehakse algusest peale, kui inimene sõjaväega liitub. ma olen näinud seda, et noored ohvitserid käivad äh, oma piirkonnas ja selgitavad inimestele, miks nad on seal, et nad on, et tegemist ei ole rõhumisega, et nad on tulnud inimesi vabastama, mida nad ei ole seal selleks, et äh, kedagi äh, oma loa otsa saada ja sellest tuleb aru saada keegi ei saa muidugi väita, et võimu kuritarvitamise juhtumeid ei ole üldse olnud, ei ole ühtegi sõda olnud maailma ajaloos, mis oleks sada protsenti ausõda olnud. Äh, aga oluline on, et need inimesed saavad karistatuks. ja kõik juhtumid, mis on meie tähelepanu alla toodud, need on ka lahendatud. ja täpselt samamoodi on tsiviilisikut, isikutega vabandust, et ma teid siin katkestan, aga meil ei ole kahjuks enam aega. no ma jään siis nüüd vait. härra president, mul on väga hea meel Arengukomisjoni nimel teid veel kord tänada selle eest, et te osalesite meie ühtsel äh, kohtumisel ähm, arengu- ja väliskomisjoni liikmete vahel. suur tänu, et jagasite meiega oma nägemust äh, tänase olukorra kohta Malis, Malil. Te äh, lahkute Euroopast äh, kolme koma kahekümne viie miljardi suuruse abilubadusega, kuid selle koormaga kaasneb väga oluline vastutus nimelt äh, tuleb jätkata normaliseerimisprotsessiga, tuleb korraldada teil valimised, väga suured äh, vahendid äh, voolavad nüüd Malisse, on väga suur risk, et suur osa sellest rahast kaob rahapesu või korruptsiooni tõttu, nii nagu me oleme näinud varem mujal ja nii nagu me oleme näinud ka varem juba Malis seega Arengukomisjon pöörab väga suurt tähelepanu sellele, et osa nendest vahenditest oleks suunatud õigusaparaati, teie võitlusete rahapesu vastu, selleks, et vältida raha kadu, nende rahade kadu, mis teie riiki nüüd hakkavad voolama eh, ja et see raha jõuaks kodanikeni, see on väga oluline küsimus. ja ütleksin veel arengukomisjoni esinaisena, et äh, neid võimu kuritarvitamise ja kohtuvaheliste karistamiste juhtumeid ei tohi eirata, sellele on viidanud rahvusvahelised organisatsioonid. selle asemel, et neid eitada, oleks meile rohkem meeldinud see, kui me oleksime kuulnud seda, et neid võetakse tõsiselt, selliseid süüdistusi, sellepärast et tõesti sellistes oludes, nagu elate teie praegu, on äh, selliseid asju väga sagedasti ette tulnud nii et ma paluksin teid julgustada äh, võtma ette need väga tõsised ja rasked äh, ülesanded, mis seisavad teie ees. Teie riigi tulevik lasub teie õlul. Te võite selles loota Euroopa Parlamendi toetusele. me kavatseme olla väga öö, äh, me kavatseme väga pingsalt vaadata seda, kuidas neid vahendeid kasutatakse. ma soovin teile edu ja see ühiskuulamine praegu äh, arengu ja vali-, väliskomisjoni vahel on päädinud ja äh, Ahveti väliskomisjoni töö jätkub hetke pärast, aitäh!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 αίτημα της κυρίας Γιαννάκου το Lugupeetud äh, kolleegid ja nüüd äh, viies päevakorrapunkt äh, proua Tšernako raport, selle lükkame edasi kahekümne seitsmendale maile. kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras on väliskomisjoni ja arengukomisjoni uuring, mis äh, puudustab Venemaa ja Hiina seisukohti. Äh, meie allkomisjon on ka tegelenud selle küsimusega. proua Kronberg Rohelistest tõstatas selle küsimusega, tegemist on väga päevakajalise ja strateegiliselt tähtsa küsimusega. kui me mõtleme mõlema ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikme peale. ühelt poolt, aga teiselt poolt ka selles mõttes, et kui me mõtleme, milline on mainitud riikide seisukoht äh, Süüria konflikti ja Põhja-Koreas toimuva kohta. mul on hea meel tervitada siin professor Peeter Ferdinandi, kes äh, selgitab, milline on Euroopa Liidu seisukoht, tema on politoloogia ja rahvusvaheliste uuringute professor Ühendkuningriigis Vooviki ülikoolis. tema uurimispiirkondadeks ongi just Venemaa ja Aasia. tere tulemast, härra professor Euroopa Parlamenti. meil on väga hea meel, et te oma ekspertarvamust olete valmis meile esitama. tervitan teid siin südamlikult peale selle tervitan siin ka Hiina ja Venemaa alalisi esindajaid siin saalis. okei okay suur tänu, härra esimees, selle kutse eest tulla teie juurde ja ka koostada teile selline ülevaatlik dokument. ma üritan nüüd kinni pidada ajakavast, raske sa, saab muidugi olema mulle kui akadeemilise ringkonna esindajale. ma üritan ka mitte kiiresti rääkida, et tõlkidel oleks lihtsam, ma saan aru nende probleemidest, aga võib-olla pisut kiireks ma lähen, aga kui, siis palun juhtige minu tähelepanu sellele ja siis ma üritan aeglustada oma tempot nagu esimees ütles, selle uuringu lähtepunktiks oli mure, et nende kolme veto pärast, mis Venemaa ja Hiina ÜRO Julgeolekukomi-, komi-, nõukogus eh, kak-, viimasel ajal, viimastel aastatel seadsid. Nad nimelt eh, hääletasid äh, Eh, ÜRO interventsiooni asjus Süürias ja nad olid nagu vastu lääne kursile. nii et mida siis Venemaa ja Hiina kavatsevad, nad peaassambleel eh, hääletavad ühtemoodi, ka julgeolekunõukogus käituvad ühtemoodi ning üritavad oma alternatiivsetele seisukohtadele toetust leida ja on vastu lääne seisukohtadele ja äh, tähtis on nüüd hakata prognoosima, mis lähikuudel toimub. tuumaküsimus ju Iraaniga seoses ei kao mitte kuhugi ja sama lugu ka Põhja-Koreaga. nii et lähtepunkt, kui me nüüd tuleme teise slaidi juurde, on järgmine. ma tahan rõhutada seda, et Äh, välispoliitikas Venemaa ja Hiina on viimastel aastatel tublisti lähenenud teineteisele. ja see on süvenenud veel äh, seetõttu, et viimastel aastatel on Hiina välispoliitika palju aktiivsemaks muutunud. Venemaa on Julgeolekunõukogus alati aktiivne olnud, aga nüüd on Hiina aktiviseerunud seal ja mulle näib, et pärast aastat kaks tuhat kaksteist on nad veelgi aktiivsemaks muutunud ja Venemaa on väga kaitsepositsioonidele Julgeolekunõukogus asunud ja tähtis on meeles pidada, et Venemaa ja Hiina julg-, suhted on pärast neljakümne viiendat aastat enneolematult lähenenud. ja meil on väga palju kahepoolseid kohtumisi erinevatel valitsuse tasanditel väga mitmesugustes valitsuse poliitika valdkondades ja samal ajal on ju öeldud, et seda tuleb siiski käsitada kui mugavuse nii-öelda telge, kui et eh, tegemist oleks strateegilise partnerlusega või mingi lähedasema liiduga. nüüd järgmine slaid näitab teile arvusid, kuidas on toimunud hääletamine pikema perioodi jooksul ÜRO Peaassamblees. tähtis on mõista seda tausta. Venemaa ja Hiina äh, on äh, näinud äh, ma-, maailma ühesugusena palju pikema perioodi jooksul kui alates aastast kaks tuhat üksteist siin te näete need viis alalist liiget Julgeolekunõukogus, kuidas nemad on hääletanud Peaassambleel. mitte Julgeolekunõukogus, aga Peaassambleel ja seda aastast tuhat üheksasada seitsekümmend neli kuni aastani kaks tuhat kaheksa. kaks tuhat kaheksa oli siis see aasta, kui Hiinast sai äh, ÜRO aktiivne liige. ja te näete, eh, kui, eh, kuidas on hääletatud resolutsioonide poolt, eh, kuidas seda on teinud need viis alalist liiget. Te näete, et Hiina kaheksakümne kaheksal koma ühel juhul hääletas poolt. aga kolm tuhat nelisada hääletamist toimus nii et see osakaal kaheksakümmend kaheksa koma üks protsenti poolt on väga suur. samas seitsekümmend viis koma üks protsenti oli jah-hääli Venemaalt sellel ajal ja USA tollal hääletas poolt ainult kahekümne protsendi ulatuses, nii et äh, see ei ole sugugi hiljutine nähtus, et nad nii vähe poolt hääletavad, mitte ainult Bushi puhul ei olnud see nii. ja järgmine slaid nüüd. siit te näete kahepoolseid hääletusi, kuidas need viis alalist liiget on hääletanud ja siin on nüüd sünteesitud ja näidatud, kuidas nende äh, positsioonid on lähenenud, e, kui teid see tõesti huvitama peaks. ja te näete, et üheks tuhat üheksasada seitsekümmend neli kuni kaks tuhat kaheksa Venemaa ja Hiina äh, on väga lähedaselt hääletanud ja palju lähedasemalt kui teised paarid äh, on hääletanud äh, julgeolekunõukogus peale Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa, neil on väga lähedased hääletustulemused olnud, nemad on lähedasemad kui ükski teine riigipaar. aga järgmisena tuleb kohe Venemaa ja Hiina ja parempoolsest tulvast te näete Eh, hiljutisemaid hääletusi pärast seda, kui Nõukogude Liit kokku varises, siit te näete pisut teistsugust eh, suhete eh, pilti. nii et üheksakümnendatel aastatel Venemaa pöördus rohkem lääne poole, aga siis jälle pöördus ära läänest. nii et siin te näete väikest langust Hiina-Venemaa tandemis, aga mitte väga suurt ja nüüd edasi, pidades seda nüüd silmas, mis toimus Peaassamblee hääletustel, ma näitan teile, kuidas on hääletanud alalised julgeolekunõukogu liikmed ja seda hoopis lühema perioodi jooksul, nimelt aastatel kaks tuhat, kaks tuhat kaksteist. ja mõte on selles, et näidata teile, mil määral kõik need alalised liikmed on poolthääle andnud resolutsioonidele kui need resolutsioonid hääletamisel läksid, see võis olla väga pika läbirääkimiste eh, tulemus. aga jah, te näete, et suures osas hääletati poolt, nii et petode arv siin on üsna väike. Te näete, et Prantsusmaa ja Ühendkuningriik aastast kaks tuhat ei ole üldse vetosid seadnud, samas Venemaa on seda seitse korda teinud, Hiina neli korda ja ühe USA lausa üksteist korda. nii et te näete kuidas äh, vetosid seatakse ja nüüd on tõesti näha, nende vetode arv on kasvanud äh, ja see näitab välispoliitika suundade muutu. Äh, nii et nüüd, millal Venemaa ja Hiina hääled seavad veto ja millal mitte? jah see, vetod kajastavad välispoliitilisi põhimõtteid nendes riikides ja neil on tähtis just eh, liikmesriik, eh, riikide suveräänsus ja nemad ei taha, et ÜRO kuidagimoodi sekkuks eh, suveräänse osalisriigi mm, suveräänsusesse, kui see riik ise sellega nõus ei ole. nii näiteks Venemaa ja Hiina Süüria vetode puhul ei olnud ühel meelel päris inimõigused näiteks Myanmaris kaks tuhat seitse, siis oli neil ühisveto ja ka ühisveto oli, kui ähm, Mugabe valimistaktikat kritiseeris ÜRO, see oli aastal kaks tuhat kaheksa. nii et äh, kõik see ei tule sugugi üllatusena. Äh, äh, olid juba ühisvetod Venemaal ja Hiinal aastal kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa mis sest, et nad toetavad suveräänsust, nende jaoks on see rahvusvahelise diplomaatia väga tähtis põhimõte, samas ei tähenda see sugugi seda, et nad ei toetaks sekkumist mõne riigi suveräänsusesse. aastakümnetel on nad nõustunud ka ÜRO eh, aktsioonidega, kus on sekkutud mõne riigi siseasjadesse aastal kaks tuhat kolm. Nad aktsepteerisid ühe, seda, et ÜRO peab rahumissiooni eh, eh, saatma Iraaki Inglise-Ameerika missiooni mm, toetuseks, aga oli ka vastuseisu. kaks tuhat üksteist nad olid elevandiluurannikus valmis sõjaliselt sekkuma sest seal sõjalised jõud atta-, ründasid ÜRO jõudusid ja kaks tuhat kümme Venemaa eh, tühistas oma otsuse eh, rakette müüa Iraanile, sest ta oli USA Iisraeli surve all. aga Hiina on ka mõnel puhul hääletanud ÜRO resolutsioonide poolt, millega on kritiseeritud Põhja Korea tuumaprogrammi. aastal kaks tuhat kümme Venemaa ja Hiina hääletasid resolutsiooni poolt, millega seati sanktsioonid Iraanile. ja nagu ma juba ütlesin, aastal kaks tuhat üksteist Venemaa ja Hiina hääletasid ka lennukeelutsooni kehtestamise poolt Liibüas. ja nüüd edasi. nii et nad ei eh, ole päris selle vastu, et kehtestada kontseptsioon, kaitsmise vajaduse kohta, aga nad siiski seavad väga suuri tingimusi selle põhimõtte kohaldamiseks. nüüd see lennukeelutsooni loomine eh, Liibüas ja Venemaa ja Hiina toetus sellele resolutsioonile, see näitas seda, et Hiina ja võib-olla ka Venemaa on valmis eh, nõustuma selliseid otsuseid langetama ÜRO Julgeolekunõukogus, äh, aga seda sellisel juhul, kui mõni piirkondlik organisatsioon ka toetab sellist ettepanekut. nii et mm, see ei ole midagi, mida ainult ÜRO kehtestab, vaid nende jaoks on ka tähtis, et mingi piirkondlik organisatsioon toetaks ÜRO-d selles. ja näiteks Araabia Liiga ja Aafrika Liit äh, tollal juba toetasid seda, et midagi tuleb ette võtta Liibüas veel enne, kui ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon vastu võeti. aga asi on selles, et Hiina ja ka Venemaa tahavad kõigepealt ära ammendada kõik võimalikud diplomaatilised vahendid konflikti lahendamisel, ükskõik siis, kui kaua selleks kulub. ja loomulikult eh, see võib tekitada siiski eh, selline viivitus võib tekitada humanitaarkatastroofi ja inimelude kao. aga Hiina ja Venemaa leiavad, et kui eh, vähegi annab, siis diplomaadid peavad tegutsema ja nii kaua, kui see vajalik on, et siiski üritada leida diplomaatiline lahendus, millega kõik osalisriigid saavad rahule jääda. nii et nad tahavad, ÜRO oleks see, kes vahendaks konflikti, aga mitte ei juhiks konfliktide äh, lahendamist, vaid vahendaks. nüüd, kui tõusetus Iraani tuumaprogrammi küsimus ja see on väga delikaatne teema, siis mis on pär-, toimunud, siin ma olen äh, välja toonud äh, need väga vastuolulised äh, Hiina, aga ka Venemaa huvid mida me näeme nende poliitikas Hi Iraani suunal viimastel aastatel, sest siit te saate aimu sellest, mil määral öö, äh, üks aspekt äh, võib neile diplomaatias olla öö, äh, tähtsam kui teistele ÜRO Julgeolekunõukogu alalistele liikmetele ja öö, Hiina ja Venemaal tegelikult ei ole sellist ühtset eh, Iraani toetavat poliitikat sugugi. nüüd, kui me räägime Hiinast, siis siin ma tõin välja kaheksa, omavahel isegi lausa vastuolulist huve. ühelt poolt Hiina jah, tahab teha koostööd USA-ga ja olla vastutustundeline partner. seda üldjoontes, nii on see olnud kakskümmend aastat juba Hiina välispoliitikas ja samuti tahavad nad, et eh, tuumarelvad ei leviks. ja nende jaoks on tähtis, kas see, et Hiinal, et Iraanil ei oleks tuumaprogrammi, see on neile palju olulisem kui USA-le, sest ta on neile palju lähemal. sama lugu eh, ka Venemaaga. nüüd veel üks asi, tihtipeale eh, Hiina toetab Iraani USA diplomaatilise surve vastu. on teistsugusel seisukohtadel ja nüüd siin viies punkt. Nad tahavad edendada majanduskoostööd Iraaniga ja samuti tahavad ka vältida sanktsioone, kui võimalik. Iraan on väga tähtis ähm, Hiina naftaga varustaja ja Hiina on üha enam sõltuv rahvusvahelistest energiatarnetest, naftatarnetest ja sellepärast Iraan on ka sellepärast Hiina jaoks tähtis. ja kuues punkt siin. nii palju kui võimalik, tahavad nad ka müüa Iraanile kahese kasutusega tehnoloogiaid, sest Iraan on suuruselt teine sõja, Hiina on suuruselt teine sõjalise varustuse tarnija Iraanile. seda teevad ka teised riigid et müüvad sõjalist varustust Iraanile, aga Hiina tahab, et see tingimata edasi ka tulevikus nii oleks. ning ta tahab Iraaniga teha ka koostööd sõjalise suutlikkuse tugevdamisel, aga samas Hiina ja mõnel määral ka Venemaa tahab olla vahendajaks USA ja Iraani vahel rahvusvahelisel areenil, sest see on üks viis, kuidas nad oma globaalset majanduslikku ja diplomaatilist rolli saavad suurendada. ja lõpetuseks tulen kolme slaidi juurde, kus on kirjas minu soovitused sellest suurest dokumendist, mis teile välja jagati. ja siin on nad grupeerinud soovituseks kolmeks. kõigepealt ma arvan, et tähtis on see, et Venemaa ja Hiina huvid ÜRO Julgeolekunõukogus eh, leiaksid tunnustust teiste riikide poolt, sest eh, nad on eraldiseisvad eh, ja neil mõnes mõttes on kattumisi, aga kõik sõltub riigi poliitikast. tahetakse Julgeolekunõukogu rolli hoida ja ka suurendada tulevikus, sest sellega saavad need kaks riiki suurema mõjujõu rahvusvahelistes küsimustes. teiseks, need riigid tahavad tugevdada ÜRO-d selles üha enam polariseeruvas maailmas, kus on palju poolusi. nii et eh, mõlemad riigid leiavad, et et maailm on üha multipolaarsem ja Julgeolekunõukogu ja äh, ÜRO laiemalt peavad etendama selles uues maailmas suuremat rolli. samuti peavad nad väga tähtsaks oma staatust Julgeolekunõukogu alaliste liikmetena, eriti Venemaa jaoks on see väga tähtis, see on Venemaa globaalse haardejõu sümbol ja see on ka võimalus mm, Venemaale oma globaalseid huvisid taotleda ja igasugused ettepanekud, mis mõjutavad seda staatust või kuidagimoodi õõnestavad seda Venemaa staatust, näiteks kui neid ignoreeritakse eh, eh, diplomaatilistes jõupingutustes, siis see provotseerib kohe Venemaalt negatiivse eh, vastu töötamise ja nad tahavad ÜRO-d kasutada platvormina oma globaalsete huvide edendamiseks ja oma reputatsiooni suurendamiseks kui vastutustundelised suurvõimud aga neil on ka huvi teha piirkondlikku koostööd Iraaniga rohkem kui ainult tuumaküsimustes ja see on midagi, millest USA alati hästi aru ei saa, sest nemad ei taha üldse mingisuguseid, eh, see ei ole mingeid suhteid Iraaniga. mitte mingisuguseid diplomaatilisi suhteid USA-l Iraaniga ei ole. nüüd Euroopa diplomaatia võimalustest eh, mulle näib, et et Euroopa riigid peaksid proaktiivselt kaasama Venemaa ja Hiina selleks, et ÜRO-s ja kahepoolsete suhete kaudu rahvusvahelisi kriise lahendada. see peaks olema rahvusvaheliste suhete diplomaatia huvides, minu arvates tõesti peaks olema rohkem diplomaatiat praktikas. aga see on üldse hea, mitte ainult ei ole akadeemikutele meeltmööda ja mõnikord on võimalik ka Venemaad ja Hiinat äh, veenda äh, toetama ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, kui neid resolutsioone natuke kohandatakse, muudetakse, et nad kuidagimoodi ei satuks vastuollu Hiina ja Venemaa huvidega. aga kolmas asi äh, kui tahetakse, et ÜRO-l otsustab mingi poliitika kasuks, siis üks väga tähtis eeltingimus on, et informatsioon, mis selle resolutsiooni või poliitika aluseks on, oleks erapooletu. ja pärast Iraaki eriti, nii ja pärast Afganistani ka mõnel määral on Venemaa ja Hiina muutunud väga, väga kahtlustavaks, kui eh, lääne võimud viitavad mingisugusele informatsioonile, et nemad teavad, mis tegelikult toimub ühes või teises konkreetses riigis või mingites suhetes riikide vahel. nii et Hiina ja Venemaa üldjoontes eh, on mõjutatavamad siis, kui ÜRO institutsioonid on ka toetanud informatsiooni omapoolselt mõningatel juhtudel, näiteks Iraani tuumaprogrammi puhul oli see nii. ja veel üks asi, on vaja vältida mulje jätmist, et tahetakse kuskil režiime muuta. pärast seda, mis toimus Liibüas, ei Hiina ega Venemaa ei, ei taha mingit sekkumist, mis võib hiljem kaasa tuua mingisuguse suurema, suurema ulatusega muutuse. ja veel üks asi. mulle näib, et diplomaatia näiteks Iraani tuumaprogrammi suunal ja mida siin annab diplomaatiliselt ära teha mulle näib, et Euroopa Liidul on siin rohkem võimalusi Venemaad veenda midagi koos tegema. uues ÜRO, USA-l ja Venemaal on üldiselt üsna jäised diplomaatilised suhted. Venemaa ja Hiina on kokku leppinud, et Lähis-Ida küsimustes võtab Venemaa juhi rolli. ja võib-olla Euroopa Liidul on nüüd kergem kui USA-l läbirääkimisi pidada Venemaaga, et mingi vastuvõetav tulemus saavutada. aga see tähendab seda muidugi, et Euroopa Liidu liikmesriigid ise peavad jääma ühisseisukohale ja tavaliselt see nii ongi. aga teisest küljest jälle Hiina on vastuvõtlikum USA veenmistele ja nende suhted suhted USA-ga domineerivad kõigi teiste kahepoolsete suhete üle teiste riikidega, mis Hiinal on. nii et kui diplomaatiliselt tahetakse Hiinat viit-, veenda midagi tegema, siis selleks on just USA õige, näiteks Iraani suunal. aga tingimuseks on tõesti, et siis, kui USA Hiinat veenab, siis ei ole aluseks mingid parema maailma kujundamise soovid, vaid ikkagi USA elulised huvid ja siis on nad nõus USA administratsiooni e, eesmärkidega ka arvestama. ja viimane märkus. E, isegi kui Venemaa ja Hiina vahelised diplomaatilised suhted on sellised, et tihtipeale Venemaa on juhi rollis, samas Hiina nõusolek on nende jaoks väga tähtis selleks, et arenguriigid jääksid Venemaa algatustega nõusse, sest arenguriikidele on suhted Hiinaga palju lähedasemad ja soojemad, eh, kui neil on suhted Venemaaga. tänan. suur tänu, härra professor ja nüüd saab sõna proua Kroonberg. Thank you, Chair suur tänu, härra esimees, suur tänu, professor Ferdinand, väga huvitava analüüsi eest, ma arvan, et Euroopa Parlamendis välisküsimustega tegelevate inimeste jaoks on tähtis äh, aru saada, miks Julgeolekunõukogu otsuseid blokeeritakse ja mida oleks võimalik teha selleks, et äh, Julgeolekunõukogu dünaamikat äh, mõista ja leida lahendusi. ja et kuidas oleks võimalik seda teha Julgeolekunõukogu sees, mitte aga terves ÜRO struktuuris ja see on päevakajalisem küsimus kui kunagi varem. mõistmaks äh, suhet äh, teiste ja Venemaa ja Hiina vahel on väga tähtis. Te tõite väga huvitava küsimuse, et toetus ÜRO öö, äh, organitele on tähtis mõlema riigi jaoks Hiina ja Venemaa otsuseid peaksid austama ka ÜRO organid. see on midagi, mida me unustame ja Hi Venemaa seisukohta Süüria osas äh, tõlgendame me midagi kui Venemaa huvisid Lähis-Idas, äh, mitte ja ei vaata seda üldse ÜRO valguses. see on küsimus, mille peale me peaksime mõtlema ja äh, alati peaksime mõtlema seda ÜRO raamistikus, mitte aga riiklike huvide raames. teine küsimus, riikide suveräänsuse kaitsmine. ka seda tuleb mõista. me vaatame seda küsimust ka tihti kui öö, ähm, siseriiklikku huvi küsimust, sest nii Hiina kui ka Venemaa kardavad ähm, suveräänsuse rikkumist kuid on väga tähtis äh, mõelda ka selle peale, et kõigepealt üritatakse kaitsta, aga ja et äkki ongi prioriteediks mõlema riigi puhul oma suveräänsuse kaitsmine. Te rääkisite ka ratsionaalsusest, ütlesite, et mõlemad on ratsionaalsed osapooled, äh, kes kaaluvad alati ära kasu ja kahju. Venemaa on realistlikum riik, Hiina konstruktiivsem riik, ka mõlema riigi ajalugu on erinev, üks on tõusev jõud, teine on pigem langev jõud. kuid meie jaoks on tähtis ja äkki me arutelu käigus saaksime selle juurde tagasi tulla, julgeolekunõukogus Euroopa Liit võiks võtta aktiivsema rolli Venemaa ja Hiina osas. austus ÜRO organite vastu, suveräänsuse vastu, selle mõistmine on tähtis, samamoodi nagu ka mõlema riigi huvid ja konfliktsed huvid Prantsusmaa, Ühendkuningriik, teised Euroopa riigid julgeolekunõukogus äkki võiksid rohkem ära teha ja mind huvitaks äh, teie kommentaarid just selles küsimuses, kuidas Euroopa Liit võiks aktiivsemalt nende riikidega koostööd teha. ja Iraani küsimus. mina juhin Iraani delegatsiooni Euroopa Parlamendis ma olen väga täpselt jälginud Venemaa ja Hiina seisukohti Iraani osas. see oli ka üks põhjusi, miks ma palusin selle uuringu läbiviimist. mõlemad riigid on panustanud väga tugevalt diplomaatiale, et tuleb leida diplomaatiline lahendus, mõlemad on olnud sanktsioonide vastu, isegi kui nad ÜRO Julgeolekunõukogus ütlesid oma jah-sõna mõningatele sanktsioonidele ja mõlemad riigid on olnud äh, sõjalise sekkumise vastu. kuid üks küsimusi on ka see, et äh, Hiina on sanktsioonidest äh, Iraanile kasu lõiganud. ta on suurendanud oma kaubandust Iraaniga ja kui vaadata Iraani kaubandussuhteid, siis Iraan äh, on liikunud Euroopast edasi Hiina poole. USA on nagunii vähem rolli mänginud. nii et kuidas teie näete nüüd seda vastuolu, et Hiina oli sanktsioonide vastu, kuid sanktsioonid on tegelikult olnud Hiina jaoks kasulikud? ka Süüria küsimuses ma arvan, et me peaksime vaatama seda laiemalt, peaksime rohkem püüdma mõista kuidas Hiina ja Venemaa Süüriasse suhtuvad. ja tõesti, nad on spetsialiseerunud äh, äh, Venemaa on keskendunud äh, Lähis-Idale ja Hiina-Aafrika riikidele, nii et paluksin teie kommentaare sellele. suur tänu, härra professor, tundub, et äh, rohkem küsimusi pole Te võite nüüd ka väga täpselt vastata kõigele sellele, mida just siin äsja küsiti. ja ma tahan teid veel kord tänada siia tulemast. suur tänu suurepäraste arvamuste eest, see aitas meid väga palju. vabandust, proua Gomes jõudis kohale, ma ei tea, kas äkki proua Gomes sooviks küsimust esitada? ei, tundub, et siiski mitte okay.. Okay, well, thank you very much for those kind of... suur tänu nende meeldivate sõnade eest, siin oli terve pikk rida küsimusi, millele ma võiksin vastata. esiteks, Venemaa ja Hiina kaasamine Julgeolekunõukogus ma ei ole kunagi olnud diplomaat ja sellepärast ma pole kunagi aru saanud äh, sellest, äh, survest, kuidas tegeleda erinevate rahvusvaheliste küsimustega, millega valitsused peavad tegelema. nii et mul on lihtsam öelda, isegi kui praktiliselt pole seda nii lihtne teha, et üks asi, mis minu arvates tihti juhtub, on see, et eriti just USA, aga mingil määral ka Ühendkuningriik korrapäraselt ei pööra väga suurt tähelepanu sellele, mida Hiina teatud poliitikatest arvab. ja see on äh, toonud endale ka kaasa ka selle, et äh, Venemaa arvab, et äh, tema maailmavõim on langenud üheksakümne esimesest aastast. ja on ka Venemaa kommentaatoreid, kes viitavad kohtumistele, kus kõrged USA ametnikud üheksakümne teisel, üheksakümne kolmandal aastal äh, väsimagusalt ütlesid, et äh, nad soovivad, et äh, äh, Venemaa langeks kuristikku ja ei tõuseks kunagi enam jalgadele. see ei olnud isegi mitte see, mida president Jeltsin oleks arvanud, rääkimata Putinist nii et oli näha tendentse ja ka üheksakümnendate aastate Venemaa majanduslik nõrkus aitas sellele kaasa, et USA arvas, et ei ole vaja pöörata tähelepanu Venemaale. et nad lihtsalt tulevad asjadega kaasa ja kui Venemaa seda ei tee, siis lääne poolt lihtsalt avaldatakse majanduslikku survet selleks, et Venemaad sundida järgima ja kui nüüd aus olla, mitte ainult USA ei arvanud nii. üheksakümne üheksandal aastal ma mäletan, Venemaa välisminister tegi ettepaneku, et India, Hiina ja Venemaa tuleks ühte rühma panna, kuid see ettepanek ei läinud läbi, sest see oli just pärast seda, kui oli üheksakümne kaheksandal aastal Venemaa teist korda majanduslikult kokku kukkunud. toona India ja Hiina ei olnud huvitatud, kuid nüüd toimuvad BRICS riikide kohtumised ja mingit tähelepanu rahvusvaheliselt nendele kohtumistele kuni kahe tuhande viienda, kuuenda aastani ei pööratud. nii et mõte, et äh, Venemaa oli vähem tähtis, oli äh, ja et tal on pigem sümboolne kui tõeline staatus äh, Julgeolekunõukogus, mis tõi endaga kaasa ka selle, et Venemaa arvas, et temast lihtsalt vaadatakse mööda. ja ka Hiina puhul kaheksakümne üheksandast aastast John äh, Pingi üleskutset järgiti, et äh, hoida madalat profiili rahvusvahelistes suhetes ja Hiina tõesti mitmel põhjusel ei olnud väga aktiivne, ta oli küll alati esindatud, aga mitte aktiivne. ja see omakorda panustas sellele, et arvati, et Venemaa ja Hiina on riigid, millest võib mööda vaadata. nüüd USA-l on ja ka Ühendkuningriigil ja mingil määral ka Prantsusmaal on raske korrapäraselt äh, Venemaa ja Hiinaga läbirääkimisi pidada väga paljudes küsimustes jah, tuleb hoolitseda selle eest, et Venemaa ja Hiina ei paneks otsustele peale vetosid ja see nõuab diplomaatilist äh, sekkumist ja taktitunnet. kuid ka teiste äh, alaliste liikmete jaoks on olnud raske see, et kuidas suhtuda mõlemasse riiki, et kuidas kaasata neid rohkem. ja see on probleem USA jaoks, ma ei usu, et USA on nii huvitatud diplomaatilistest lahendustest. eriti siis, kui äh, ei olda Ameerika sõbralikud ja see eristab neid nii Ühendkuningriigist kui Prantsusmaast, samamoodi nagu ka Hiinast ja Venemaast. nii et äh, väljakutse on suur just USA jaoks, vähem Euroopa jaoks. Äh, julgeolekunõukogu Euroopa riigid äh, leiavad, et äh, Hiina ja Venemaa kaasamine üleüldiselt on hea, ükskõik millise küsimuse puhul. aga tegemist ei ole mitte ainult Julgeolekunõukogu või Üldassamblee küsimusega. üleüldiselt on meil vaja üleüldse lääneriikide valitsustelt äh, rohkem avaldada survet diplomaatiliste lahenduste leidmiseks Venemaa ja Hiinaga. ja mul on muidugi väga lihtne öelda, et me peaks toimuma rohkem kahepoolseid kohtumisi nende riikide ja Hiina ja Venemaa vahel. kõikidel riigijuhtidel on palju teha Venemaaga on praegu üks eriline probleem, sellepärast et diplomaatilised suhted on halvad ning seda Vene kod-, Vene kodaniku mõrvamisega Londonis ja ka sellepärast, et äh, tuuma äh,, tuumarelvadega ja üleüldse tuumavaraga on väga halvasti ümber käidud ja ka mina olen käinud Moskvas ja olen kuulnud, et radioaktiivset äh, äh, prügi jäätmeid on võimalik leida, akti-, radioaktiivsete ainete jälgi on võimalik leida lennukitest ka hiljem, nii et ka mina oleks võinud äh, saada mürgituse. nii et äh, probleemiks valitsuste jaoks on nüüd see, kuidas sellest olukorrast välja tulla, kuidas aktiivsemalt koostööd teha. ja just uu-, Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks oleks hea üritada näidata Venemaale ja Hiinale, et äh, neid tunnustatakse partneritena nende diplomaatilises käitumises. isegi kui Hiina tõstab pead ja Venemaa on langemas, siiski äh, Venemaa ei ole veel kuristiku põhjas ja Hiina jaoks läheb päris palju aega veel selleks, et tippu jõuda. nii et kui me näitame, et me soovime neid riike diplomaatiliselt kaasata lahenduste leidmisse, on tähtis äh, selleks, et äh, rahvusvahelistes suhetes äh, olukorda parandada ja sellepärast ma räägingi, et meil on vaja sellist kaasavat, aktiivset koostööd mitte ainult ÜRO-s ja Julgeolekunõukogus, vaid ka kahepoolsel tasandil. siis te rääkisite Iraani vastuolulisest poliitikast, Hiina vastuolulisest poliitikast Iraani suhtes mina ei tea, kui tõsiselt Hiina ja Venemaa võtavad äh, Iraani võimalikku tuumaprogrammi, sellepärast et äh, Venemaa ja Hiina muretsevad rohkem sellepärast, et Iraanil pole tuumaprogrammi, vastupidiselt USA-le Äh, sest nad on tegelikult ju peaaegu naaberriigid Iraani jaoks, nad on Iraani tuumarelva ulatuses ja Hiina ja Venemaa peavad väga paljudes küsimustes Iraaniga kahepoolset koostööd tegema, nii et mitte ainult tuumaküsimust ei ole vaja lahendada. Neile valmistab kohe kindlasti muret see, et Iraan võib-olla toetab islami terroristlikke rühmitusi nii eh, Hiinas kui ka eh, Venemaal, Tšintšanis ja Tšetšeenias. nii et nad ei taha julgustada Iraani nendes küsimustes eh, aktiivsemaks muutuda, sellepärast et Iraan julgeoleku küsimustes võib üritada äh, Venemaa ja Hiina poliitikaid muuta, toetades äh, rühmitusi, nii nagu nad tegid seda Liibanonis või ka Gaza sektoris. nii et tegemist on raske probleemiga Venemaa ja India jaoks. kuidas sellest küsimusest välja tulla, jah? kasu on palju, te mainisite siin kaubandussuhteid, nii nafta kui ka äh, Äh, relvastuse osas, äh, see on Hiina jaoks väga tähtis, aga on muutumas tähtsamaks ka Venemaa jaoks ning teiselt poolt äh, Iraani tuumaprogramm, mis kui kaugele on sellega jõutud äh, ja mis hetkel peavad Hiina ja Venemaa sekkuma või kas nad arvavad, et neil üleüldse on võimalik midagi teha? vähemalt äh, Venemaa ja võib-olla ka Hiina välisministeeriumis on tõesti inimesi, kes arvavad, kas neil on üleüldse midagi võimalik teha. mida reaalselt saab ära teha, kas on võimalik äh, saavutada olukorra paranemist, võib-olla lihtsalt tuleb leppida sellega, et Iraanil on tuumarelv. riigid, mis üleüldiselt panustavad diplomaatilistesse lahendustesse, võivad teha järelduse, et tuumarelvad ei ole siin teistsugused. ja nad võivad samamoodi kritiseerida, nad võivad üritada mõjutada, kuid lõppude lõpuks võivad nad otsustada, et niimoodi Iraaniga suhted äh, katkevad lõplikult ja ma ei tea, mida Hiina või Venemaa juhid sellest arvavad, ma ei tea, milliseid arvestusi on nad teinud. ja on täiesti selge, et Iraan soovib tuumarelva ja ja programm äh, on järjest kaugemale läinud, kuid ma ei tea, kas Hiina ja Venemaa arvavad, et äh, Äh, tuumaküsimus on see küsimus, mis varjutab kõiki ülejäänud ning sellepärast äh, diplomaatia ja katsed äh, välja selgitada, mida nad tegelikult arvavad ja kes on mida ostnud, milliseid järgiandmisi on tehtud ja sellepärast mingil hetkel võib juhtuda nii, et nad isegi toetavad tugevamaid sanktsioone rangemaid sanktsioone Iraani suhtes, kuid tegemist on jällegi diplomaatide äh, valdkonnaga ja mina ei oska siin teile vastust anda. ning Süüria. kui ma selle tutvustava dokumendi kirjutasin nüüdseks vist juba kolm kuud tagasi, siis tundus, et Venemaa oli palju selgem oma Äh, et oli palju karmim oma poliitikas. kuid nüüd tundub, et äh, äh, on suhtumist natukene muudetud. me räägime siin Venemaast ja USA-st, mitte Euroopa Liidust Euroopa Liidul võib-olla on rohkem mõjutusvõimalusi Venemaa suhtes, kuid praegusel hetkel tundub, et USA USA-l õnnestub äh, Venemaa nõusse saada ning seda osaliselt sellepärast, et Venemaa juhid näevad, et äh, Süürias toimuvale head lõppu ette pole näha ning äh, senine poli-, poliitika Saadi režiimi toetamine ning ka võib-olla bioloogiliste relvade kasutamine tsiviilühiskonna vastu on neid mõjutanud, sest ka Venemaa on aru saanud, et need asjad ei saa jätkuda. nii et on tõesti päris palju võimalusi diplomaatiliselt äh, süvendatud äh, diplomaatilise koostöö kaudu Venemaa ja Hiina ning ka viie ülejäänud alalise liikme vahel äh, mingile lahendusele jõuda. aga kuna Venemaa ja eriti Hiina usuvad, et Euroopa Liidu rolliks on olla vahendajaks, mitte välja pakkuda lahendusi, isegi kriisiolukorras see võib tuua rohkem äh, ohtusid kaasa kodanikuühiskonna ees, kuid pikaajaliseks eesmärgiks on äh, parandada ÜRO mainet äh, resolutsioonide kaudu rahvusvahelisi konflikte lahendada. nii et äh, nüüd võib tunduda, et ÜRO teatud konfliktis ei ole äh, erapooletu ja mida rohkem ÜRO seda teeb, seda raskem on tulevastes konfliktides ja tulevased konfliktid ju tulevad öö, äh, olla erapooletu. ja et aktsepteeritakse seda erapooletust. nii et ma saan aru, miks me ei peaks ummispea jooksma äh, mingisse diplomaatiliselt peale pandud lahendusse, sellepärast et äh, hiljem võib see ÜRO äh, usaldusväärsust kahjustada ja seda ei soovi ei Hiina ega ka Venemaa. nii et diplomaatia puhul tõesti tuleb äh, leida kõige vähem halvem lahendus, äh, sellepärast et suurepärast kõikidele kasu toovat lahendust ei ole ja diplomaadid peavad sellega leppima Kirjan Koomes. proua Koomes, ma nüüd vabandan, et äh, ma teie äh, sissejuhatust ei äh, saanud kuulata, tundub väga huvitav olevat. aga ma tahaksin siiski ühe küsimuse teilt küsida ja ei tahaks, et te ilma sellele küsimusele vastamata lahkuksite, see puudutab natukene tausta võib-olla selleks, et ÜRO Julgeolekunõukogu oleks äh, tõsiseltvõetavam, on vaja reformi. aga midagi ei ole tehtud, ilmselt sellepärast, et viis alalist liiget äh, on tegelikult äh, vaatamata sellele, mida nad ütlevad, olnud huvitatud status quo'st ja isegi kaks eurooplasest liiget on seda olnud aga samas Euroopa saaks selle protsessi niimoodi äh, algatada, et keegi ei saaks enam ülemnõukogu, ülemkogu reformi peatada. kui ÜRO, äh, see nõuaksime me Euroopa Liidus koht, Euroopa Liiduna kohta. ega Euroopa Liit ei saa kunagi olla maailma tasandil mingisugune eriline tegija, kui meil ei ole kohta Julgeolekunõukogus. nii et see meie enda äh, siseheitlus siin peab päädima selle kohaga. praegu aga ei ole isegi siin parlamendis kellelgi äh, isu seda tõsi küsimust esitada, kas see akadeemia, kuhu te kuulute, on äh, mõelnud sellele vajadusele või jääbki see asi nii, et Julgeolekunõukogu äh, usaldusväärsus ja legitiimsus maailma silmis ainult kahaneb ja kahaneb ja tema tõhusus ka väheneb. akadeemias on inimesi, kes tõstatavad igasuguseid küsimusi ja see hulg, sealhulgas siis ka Julgeolekunõukogu reformi. tegelikult mind üllatas üks raamat, mis ilmus selle aasta alguses, autoriks üks endine Singapuri suursaadik ÜRO juures, aga kes praegu töötab äh, Singapuri riiklikus ülikoolis Kishumanubani äh, õppejõuna ja ta on rääkinud äh, sellest suurest konvergentsist. viieaastane, tema on näinud ette Julgeolekunõukogu reformi, töötanud välja valemi ja põhimõtteliselt oleks tem-, selle valemini kohaselt äh, seitse alalist liiget, siis äh, teise äh, astme liikmed Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa nende seas, kellel oleks suurem õigus Julgeolekunõukogu, kellel oleks õigus saada mittealalisteks liikmeteks sagedamini kui teistel ja siis veel üks äh, aste, kuhu kuuluksid siis ülejäänud teised riigid, väiksemad riigid, kellel oleks harvemini esindaja Julgeolekunõukogus. see on üks ettepanek, mis on välja käidud ja perioodiliselt kas Council of Foreign Relations või Bookings Institute äh, oli see, kes umbes paar aastat tagasi äh, tegi ka äh, koostöösdokumendi julgeolekunõukogu reformi kohta, nii et asi ei ole üldsegi kadunud areenilt aga pigem on asi selles, et äh, Prantsusmaa ja äh, Suurbritannia on väga rahul äh, sellega, et nad on selle valitud äh, klubi liikmed ja äh, teised valitud klubi liikmed ei taha ka välja suruda kedagi oma valitud liikmete seast, sellepärast et see võib protse-, pretsedendi luua, mis teinekord keerab nende enda vastu võib-olla ja Venemaa seega on ka sellele reformile vastu, nii et sellepärast on igasugused reformikavad jäänud toppama kahe tuhande viiendast aastast. Mabubani ja kahe tuhande viienda aasta kogemus on näidanud äh, seda, et tal on õigus, on öelnud, et see asi lähitulevikus ei muutu. aga samas mulle tundub, et äh, kahte asja ei tohiks unustada. Te räägite usaldusväärsusest, ÜRO Julgeolekunõukogu usaldusväärsusest jah, sellele viidatakse ikka ja jälle. Öeldakse, et Julgeolekunõukogu praegune liikmelisusus äh, õõnestab äh, usaldatavust äh, sõltumatu rahvusvahelise ähm, mängijana. aga samas, kui julgeolekunõukogu lahenduseks on defineerida diplomaatilisi lahendusi, mitte neid peale suruda, siis mis vahet seal on? julgeolekunõukogu otsuse langetusprotsem-, protse-, äh, probleem ei lahene sellega, et äh, suurendatakse julgeolekuliikmete arvu, läheb ju hoopis raskemaks konsensusele jõudmine tegelikult. see teema on küll oluline, aga tekib tegelikult pigem küsimus selles, et millist ÜRO-d me tahame, äh, milline on julgeolekunõukogu roll, ja ma arvan, et äh, ei muutu ÜRO roll äh, lihtsalt sellest, et muudetakse Julgeolekunõukogu liikmete arvu, see ei tee ÜRO-st ka kindlasti tõhusamat. ja teine asi, mis meie uuringust välja tuleb ka, on see, et minu meelest on tekkinud paradoks, äh, ma arvan seda, Hiina suhtumises ÜRO-sse ja lääneriikide suhtumises ÜRO-sse. E ma rõhutan, et see on doktriini algus, see doktriin ei ole Hiinas veel välja kujunenud, see on lihtsalt mingisuguse doktriini algus. Hiina valitsust äh, võib äh, veenda sekkuma või olema nõus rahvusvahelise sekkumisega kriisiolukorras mõnes äh, maailma regioonis, kui ka teised arvavad, et see on hea mõte ameeriklastest ei piisa, et hiinlasi veenda. vaja on Hiina jaoks seda, et mõned selle konkreetse regiooni regionaalsed organisatsioonid peavad seda ka vajalikuks. jah, sekkuda Iraanis, Liibüas, vabandust, sellepärast et ähm, Aafrika Liit oli sellega nõus, Myanmaris jäi sekkumata, sellepärast et ASEAN ei olnud sellega nõus ja ei pidanud Myanmaris toimuvat rahvusvahelise julgeoleku jaoks suureks ohuks nii et paradoks tõesti on selles, et lääneriikide sõltumine, suhtumine korda ei ole sama, mis Hiina lähenemine korrale. sellepärast, et lääs äh, siseriiklikuks korraks näeb vajalikuna äh, mitmekesisust ja mitmekesisuse tunnustamist ja muuseas, see on ka Euroopa Parlamendi loosung äh, aga rahvusvahelisel tasandil ei taha äh, sugugi mitte lääs äh, pluralismi, vaid äh, mononismi, nad tahavad, et äh, oleks IMF ühte nägu äh,, Euroopa Liit ühte nägu ja nii edasi äh,. Hiinas on asi vastupidi, nad kohalikul tasandil, siseriiklikult on monoismi toetajad ja rahvusvahelisel tasandil pluralismi toetajad, neil ei ole seda probleemi äh, et ÜRO peaks tegema koostööd teiste organisatsioonidega võrdsemal äh, tasandil. Lääne, lääne jaoks on see probleem. Lääs ei ole sellega valmis nii väga leppima, et ÜRO peab tegema võrdsel tasandil koostööd teiste organisatsioonidega, et lahendus leida. nii et tõesti, küsimus on selles, et millist ÜRO-d me tahame, enam ei olegi arutelu nii palju enam Julgeolekunõukogu üle, vaid tegelikult peaks esitama küsimuse, milline peaks olema ÜRO roll ÜRO roll teist äh, organisatsioonidega võrreldes ja kui ÜRO arvab, et nendel on mingisugune föderaalne roll, mitte äh, domineeriv roll, siis mõned probleemid, mis on ÜRO tegutsemise eest seisnud, võib-olla kaovad. sest sellises olukorras teised riigid, mitte siis Julgeolekunõukogu liikmed, võiksid hakata mõtlema, et nad saavad tegelikult natukene rohkem mõjutada seda, mida ÜRO teeb, kui nendel on mõjuvõimu praegu, sest nad saavad läbi regionaalsete organisatsioonide natukene ka mõjuvõimu kasutada julgeoleku liikmeks olemine annab teatava õigused, vabandust, ÜRO liikmeks olemine annab teatava õiguse, aga ei anna mitte mingisugust pädevust tegelikult julgeolekunõukogu otsuste osas, aga kui regionaalsed organisatsioonid sellise pädevuse ja võimu saaksid, siis see võiks või viia ka leplikkusema suhtumise ÜRO suhtes üldiselt, aga sellega peab muidugi omakorda leppima Ameerika ja see, vot selles on kõige suurem probleem. suur tänu!